tere hommikust, daamid ja härrad! alustame oma tänast istungit, ma palun, et kõik istuksid oma kohtadele. kõigepealt äh, meie tänane päevakord. esimene päevakorrapunkt on ülemkogu äh, järeldused. tavaliselt ma annaksin äh, sõna härra Van Rompuyle, aga teda ei ole veel kohal, nii et, et me peame natukene ootama jah, kui te soovite, võime midagi muud teha kann Ihnen auch was über die Schlussfolgerungen des Rates erzählen. Äh, ma võiksin teile ise ka natukene ülemkogu järeldustest üht-teist kõnelda, kui tahate, võite kuulata minu äh, märkusi senikaua, kui härra Van Rompuy kohale jõuab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 oli positiivne ning seda ei varjutanud äh, kriis. loomulikult ei saa me olla olukorraga rahul, meie ees seisavad suured majanduslikud väljakutsed, äh, pidevad jõupingutused väga paljudel rinnetel on endiselt vajalikud, üheks selliseks rindeks on eelarve konsolideerimine, teine on majanduskasvu ja töökohtade loomine mõned inimesed väidavad, et need kaks eesmärki on teineteisega vastuolus. meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et see nii ei oleks tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest alates on peamiseks reaktsiooniks majanduse, majanduslangusele olnud äh, fiskaalstimuleerimine, me oleme ürit-, alati on üritatud nõudlust tugevdada kahe tuhande kaheksandal aastal me leppisime samuti fiskaalstiimulite osas kokku ja kahtlemata nendest oli lühikeses perspektiivis ka kasu. aga selliste vahendite kasutamine on piiratud enamikes liikmesriikides, sellepärast et äh, liikmesriigid on juba liiga suurtes võlgades. seega, mis siiamaani oli lahendus, muutus korraga probleemiks Äh, põhjused, miks see nii on, on äh, väga mitmekesised. enamikel juhtudel ei ole tegemist sellega, et riigid oleksid äh, raha raisanud. probleem on ka selles, et pangandussektorit ei, ei kontrollitud piisavalt, pangandussektor kukkus kokku ja maksumaksja pidi seda päästma majanduskasv, mida äh, õhutasid taga igasugused äh, varade mullid, äh, kukkusid kriisiga kokku ja seega eelarve puudujääk ja võlakoormem veelgi kasvas samuti on probleemiks see, et võlakoorem on järk-järgult aja jooksul kasvanud ning enamikel liikmesriikidel on suurem võlakoorem kui lubatud kuuskümmend protsenti SKT-st Äh, ühtekuuluvus on toimunud asümmeetriliselt äh, ja puudujääke ei äh, likvideeritud majanduskasvu ja ülejäägi perioodide ajal. nii et, et mingit manööverdamisruumi ei olnud, kui kriis meid tagas mis puudutab nüüd äh, stabiil-, stabiilsuse koordineerimist äh, ja majanduse juhtimist, selles osas me sõlmisime nüüd sellel ülemkogul lepingu ja see on väga oluline. Äh, sellised kokkulepped ei luba antitsüklilist defitsiiti. samuti ei piira need sõlmitud lepingud avaliku sektori kulutusi, nad lihtsalt leia-, väidavad, et seda ei to-, seda kõike ei tohi rahastada ülemäärase laenamise teel ülemkogu ütles, et kõik liikmesriigid peavad jätkama oma kohustustest kinnipidamist, ma pean siin silmas kohutusi, kohustusi, mis on võetud majanduskasvu ja stabiilsuspakti raames. ning äh, seda pakti su-, tugevdas loomulikult äh, kuuene õigusloomepakett äh, kõik see peab aga käima käes, käsikäes sammudega tugevdada majanduskasvu ja parandada inimeste tööhõive võimalusi kuidas seda täpselt teha, sellele keskenduti ülemkogul nii Euroopa poolaasta raames või nagu ma teile ka juba ütlesin, äh, jaanuaris, niisiis me läheneme sellele küsimusele mitmest äh, vaatevinklist. me hoolitseme selle eest, et äh, eelarvet kontrolli alla saades me jätkame tulevikku investeerimist, me investeerime haridusse, teadus- ja arendustegevusse, innovatsiooni, me soodustame investeeringuid, äh, vaatame tähe-, tähelepanelikult oma kulusid Äh, aitame töötutel olla aktiivsemad, vaatame tulusid, võitleme maksupettustega, maksudest kõrvalehiilimisega, kasutame täiel määral ära ühisturgu, e, eriti digitaalturu teenuseid, nagu e, rõhutati kaheteistkümnenda kolleegi kirjas tööjõu maksukoorma vähendamist, eriti vähese sissetulekuga inimeste puhul on oluline kaubanduse edendamine, teatud teenuste avamine nagu äh, professionaalsed teenused, jaekaubandus, need on äärmiselt olulised, samuti tahame vähendada bürokraatiat. lühidalt, me peame tegema õigeid valikuid selleks, et meil oleksid töökohad ja majanduskasv ning samas jätkama ka eelarve konsolideerimist kõike seda kontrollivad Euroopa institutsioonid. nagu te teate, Euroopa poolaasta on meie iga-aastane poliitika koordineerimise vahend, mis algab äh, komisjoni iga-aastase majanduskasvu strateegia avaldamisega ning lõpeb juuni ülemkoguga, kus võetakse siis vastu konkreetsed soovitused iga riigi jaoks ja see on kõige olulisem äh, hetk kogu selles pool, poolaastas loomulikult äh, mõningad äh, pakkumise poolepealsed äh, meetmed vajavad aega selleks, et tagajärgi anda samuti võivad need meetmed mõjutada nõudlust, aga me suudame vältida niimoodi üldist majanduse kokkutõmbumist ning ma loodan, et me, pangad kasutavad ära seda likviidsustoetust, mida Euroopa Keskpank on heldelt jaganud et ja et nad need vahendid ka ettevõtetele ja eraisikutele edasi annavad. keskpanga ning valitsuste rakendatud meetmed on aidanud ka riigivõla eh, võla, turgu stabiliseerida nendes riikides, mis on sattunud surve alla. on väga oluline, et riigid peaksid kinni võetud kohustustest, kohustustest, mis on kirjas majanduskasvu ja stabiilsuspaktis ja uues fiskaalleppes Äh, kõrvuti selle äh, rahapoliitikaga tuleb ellu rakendada ka poliitikat, mis aitaks taastada eu, usaldust Eurotsooni erinevatel tasanditel, taastada tarbijate äh, usaldust, sest niimoodi me anname ka panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse. meie strateegia on hakanud vilja kandma, me oleme jõudnud kriisi pöördepunkti samas me oleme täiesti teadlikud sellest, millised on veel nõrgad kohad. meil on vaja nii lühiajalist kui pikemaajalist majanduskasvu strateegiat. see viimane on kirjas Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias, mida nüüd jällegi järgitakse, jälgitakse väga tähelepanelikult Euroopa poolaasta raames. meil on vaja ka konkreetset tööhõivepoliitikat, eriti noortele inimestele, liikmesriigid Äh, on siin peamised vastutajad, aga Euroopa Liit saab anda suuniseid ja seda me olemegi ülemkogu järeldustes teinud me jääme ootama komisjoni äh, peatselt avaldatavat tööhõivepaketti, mis peaks äh, neid meetmeid edasi arendama. samuti kõnelesime olukorrast Kreekas ning tervitasime neid edusamme, mida uue Kreeka programmi osas tehti meie eesmärk on panna Kreeka majandus taas jätkusuutlikule alusele nii võlgade mõttes kui ka konkurentsivõime mõttes eurotsooni liikmed toetavad neid jõupingutusi, mida Kreeka on äh, teinud ning ma tahaksin rõhutada, et need, kes väidavad, et Euroopa Liit surub Kreekale säästumeetmeid peale, siis tegelikult Eurotsooni riigid ning IMF äh, annavad veel sada kolmkümmend miljardit eurot lisaks sellele saja kümnele miljardile, mis äh, varem anti, tegemist on siis madala intressiga laenuga Kreekale ning me oleme aidanud tagada seitsekümmend protsenti Kreeka praegusest võlast. ja ül-, ja meie üldine toetus Kreekale on üle saja protsendi SKT-st, nii et, et ilma meie toetuseta oleks Kreeka olukord palju hullem. aga meil on vaja Kreekas ka väga tugevat majanduskasvu strateegiat, me peame kasutama ära Euroopa fonde, välisinvesteeringuid ja maksimeerima Kreeka majanduse kasvupotentsiaali komisjon äh, peab ka äh, parandama tehnilist abi Kreekale, et Kreeka suudaks need eesmärgid saavutada. eurotsooni juhid kinnitasid, et nad tahavad vaadata äh, ka nende tulemüüride üldpii-, ülemised piirid läbi. Nad nõustusid ka Äh, tegema täiendavaid makseid äh, äh, Euroopa finantsmehhanism, stabiilsusmehhanismi. loomulikult arutasime me ülemkogul veel väga paljusid teisi asju, otsustasime Serbiale anda kandidaatriigi staatuse, serblased on teinud suuri jõupingutusi, dialoog Belgradi ja Pristina vahel on olnud äh, Äh, viljakas ja ma loodan, et kandidaadi staatus äh, õhutab äh, Serbiat astuma järgnevaid samme ning et Serbia jätkuvalt toot-, toetab regionaalset koostööd ja heanaaberlikke suhteid Lääne-Balkanil me toetame suhete normaliseerumist Belgradi ja Pristina vahel. mis puudutab nüüd Bulgaaria-Rumeenia liitumist Schengeniga, siis me paluksime, et sellel, palusime, et sellel teemal langetatakse otsus septembris ja vahepeal tuleks siis äh, paika panna kaitsemeetmed, mis aitaksid siis nendel kahel riigil edukalt Schengeniga liituda. Süüria osas kus olukord on praegu tõesti kohutav, keht-, keskendusime kriisi kolmele peamisele aspektile. humanitaarpoole äh, pealt me nõudsime, et koheselt lõpeks vägivald tsiviilelanike vastu, lõpeks inimõiguste kuritarvitamine, rikkumine. me hooli-, peame hoolitsema selle eest, et need, kes neid jõledusi toime panevad, tuuakse kohtu ette samuti nõudsime takistamatut äh, juurdepääsu, äh, mis tuleb tagada äh, humanitaaragentuuridele ja Euroopa Liit on humanitaarabifondi juba mobiliseerinud. poliitilise poole pealt me lubasime suurendada survet Süüria režiimile ning kutsusime nõukogu üles valmistama ette täiendavaid piiravaid meetmeid, kutsusime president Assadi üles tagasi astuma ja niipea, kui demokraatlikud üleminekud algavad, oleme valmis arendama uut abi, äh, uut partnerlust ja andma abi. ning äh, me toetasime Araabia liiga ettepanekuid äh, Kofi Annani missiooni ning Süüria sõprade rühma algatusi ja kutsusime kõiki ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid, eriti Venemaad ja Hiinat, üles töötama koos selleks, et vägivald lõpetada ärgem unustagem, et me ei saa tegutseda otsustavalt ilma ÜRO mandaadita. seda seisukohta toetati üksmeelselt ning see on tõendiks selles, et sellest, et meil on rohkem ühist välispoliitikat, kui arvatakse, meil on ühised seisukohad Iraani, Süüria, Liibüa, lõunapoolsete naaberriikide osas niisiis äh, kakskümmend seitse liikmesriiki teevad välispoliitika vallas äh, koostööd ja seda tihtipeale ignoreeritakse. ja mul oli väga hea meel, et kakskümmend seitse riigi- ja valitsusjuhti äh, palusid, et mina jätkaksin veel kaks pool aastat nõukogu presidendina ja ka seitseteist euroala valitsusjuhti palusid, et ma osaleksin nende kohtumisel minu esimeseks prioriteediks on alati majandus. meil on vaja tugevat majanduslikku alust selleks, et säilitada oma sotsiaalmudel, selleks, et saavutada kõrge tööhõive ka noorte hulgas ning äh, see on ainus viis, kuidas me saame mängida oma rolli maailma areenil, kasutades ära oma potentsiaali. Äh, kolleegid, äh, minu jaoks on suur au, et ma saan jätkata sellel ametikohal Euroopale niivõrd otsustaval hetkel, aitäh! aitäh, härra äh, president Van Rompuy ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni presidendile härra Barrosole. aitäh, lugupeetud Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, parlamendi president ma olen juba härra Rompuyd õnnitlenud tema äh, ametisse tagasivalimise puhul ja ma tahaksin samuti teid õnnitleda nende tegude eest, mis te olete teinud viimase kahe ja poole aasta jooksul ja loodan, et teie pühendumus äh, meie inimeste heaolu nimel ning kogu maailma heaolu nimel äh, saab olema veelgi tugevam meil olid väga olulised äh, arutelud äh, välispoliitiliste teemade üle ülemkogul äh, Süüria osas, Iraani osas ning samuti kandidaatriigi staatuse andmise osas ähm, Serbiale. Euroopa Liit on astumas uut sammu, asu-, astumas uude ajastusse, mis on stabiilsem ning mida iseloomustab majanduskasv. me ei ole samas veel kriisist välja saanud, endiselt on see olukord vägagi habras. me peame neid tulemüüre, mille me oleme üles ehitanud, veelgi tugevdama ja peame tugevdama ka oma majandusjuhtimise poliitikat. ja me ei tohiks pöörata tähelepanu ainult lühiajalistele majanduspoliitikatele, vaid peaksime eelkõige keskenduma majanduskasvule ja see ongi võtmeküsimuseks selleks, et tagada heaolu kogu e, Euroopa Liidus. see teema on kõikehaarava lähenemise keskmes ja ka selle teekaardi keskmes, mis eelmise aasta oktoobris parlamendile esitati. seetõttu ülemkogu järeldused olid, näitasid tõepoolest seda, et liigutakse õiges suunas, kuid palju on veel ära teha kui me räägime mõningatest kesksetest küsimustest, siis esiteks äh, rea-, leida lahendus äh, äh, Kreeka probleemidele finantsstabiilsus ning konkreetsed initsiatiivid, mis on suunatud investeeringute suurendamisele. mõned inimesed ütlevad, et Kreeka ei tule kriisist välja, ma küsin, miks? ja ma küsin, miks ei suuda teie arvates Kreeka teha, läbi viia vajalikke reforme. Kreeka valitsus, Kreeka parlament usuvad, et see on võimalik ja viimased äh, arengud ka näitavad, et see on võimalik. kuidas see teine programm äh, edukalt äh, tööle panna? me peame toetama Kreeka võime, Kreeka rahvast, nad on juba astunud vägagi konkreetseid samme ja mul on olnud äh, peaminister Papademosega väga tõsiseid äh, arutelusid, millised peaksid olema need äh, olulisemad sammud ja me keskendu-, keskendume noor, noorte tööhõivele, sellele, et oleks tagatud likviidsus VKE-dele, et oleks tagatud juurdepääs strukturaalsetele fondidele selleks, et tagada majanduskasv mitte järgnevateks kuudeks, vaid aastateks. me arutame seda, kuidas kõiki neid meetmeid ka reaalsuseks muuta. olen rääkinud ka Euroopa Investeerimispanga juhtidega, kuidas investeeringuid äh, soodustada Kreekas. teatis äh, majanduskasvu ning äh, tööhõive kohta Kreekas äh, käsitleb äh, seda teemat. kui ma rääkisin teekaardist ning sellest, et peame leidma lahenduse Kreekale, siis see on üheks keskseks teemaks. ilma stabiilsuseta ei ole meil usaldust ja ilma usalduseta ei ole meil võimalik tagada ka majanduskasvu ning tööhõivet. lugupeetud parlamendiliikmed, me leppisime kokku suurema eelarvedistsipliini ning ühildatavuse osas ja see on samm, mida ta, mida pooldasid kõik valitsused, kakskümmend viis valitsust kahekümne seitsmest liikmesriigist toetasid seda ja see näitab seda, et ka euro ei ole mitte ainult teatud riikide valuuta, vaid Euroopa Liidu äh, valuuta ja see samm võeti väga hästi välja ka, vastu ka Euroopa inv-, investorite ning kogu maailma investorite poolt. me räägime siin tõelisest majandusliidust, kuuesest õigusloomepaketist. Need on väga selged sammud õiges suunas, väga oluline on see, et kõik sätted oleksid kooskõlas Euroopa Liidu õigusega seal osalevad liikmesriigid on lepingu äh, sätted valmis enda seadusandlusse viie aasta jooksul hõlmama ning äh, kahene õigusloome pakett peaks tagama selle, et ühenduse õiguses kõik need meetmed võimalikult kiiresti ka väljenduksid. loodan, et ka parlament teeb endast kõik selleks, et see protsess võimalikult sujuvalt läheks kui me räägime majandusliidust, siis peame silmas pidama kõige olulisemaid teemasid, näiteks siseturgu ja kõiki neid olulisi eesmärke on võimalik edasi viia, põhinedes ühenduse meetodile. lugupeetud parlamendiliikmed, kui me räägime majanduskasvu ning tööhõive Äh, suurendamisest, äh, siis äh, stabiilsus on väga oluline, kuid sellest ei piisa, nagu me oleme juba palju kordi öelnud, meil on vaja finantsstabiilsust, kuid teisest küljest ka majanduskasvu. nii nagu teekaart näitas, on terve rida elemente, mida me peaksime ellu rakendama samaaegselt, strukturaalsed reformid, siseturu tugevdamine, hästi suunatud investeeringud ning kaubandus ütlesin Euroopa Ülemkogule, et liikmesriigid peavad tegema enam selleks, et ühendada e, poliitiline tahe ning need konkreetsed otsused, mis koha peal tehakse. me ei räägi ainult otsustest, mis langetatakse Justus Lipsuses e, Brüsselis, me peame siin hõlmama kõiki sotsiaalseid partnereid e, regioonides koha peal ja me peame rääkima sotsiaalsest hõivatusest, kaasatusest, kuna paljudes riikides on probleemiks tõusev äh, vaesus. me ei räägi siin mitte ainult poliitiliselt vastuvõetavatest otsustest, vaid ka sotsiaalselt vastuvõetavatest otsusest, otsustest. nii et sotsiaalne vastutus on väga oluline teema ja sotsiaalne dialoog äh, tööandjate, töövõtjate vahel on samuti väga oluline. me peame tasakaalustama nii kasud kui ka äh, koormuse. finantstehingute maksust rääkides võib öelda, et kolm viimaste Euroopa Ülemkogu on välja toonud maksustamise kui väga olulise elemendi majanduskasvu taastamisel. viimased äh, statistika näitab, et kolm triljonit eurot äh, äh, läheb kaduma igal aastal maksu, maksudest kõrvalehiilimise tõttu Euroopa Liidus kui me võrdleme seda arvu riikide eelarve mahuga, siis äh, mõistavad kõik, et äh, meie praegustele probleemidele on lahendus olemas. nii et me peaksime kõik maksupettuse, maksudest kõrvalehiilimise vastu võitlema. meil kõigil on äh, kohustused Euroopa Liidu tasandil, mida me peame täitma, eks hoiuste direktiiv, ja ka maksuküsimused kolmandate riikidega äh, suhtlemisel, kõik äh, need küsimused vajavad kiiret edasiviimist. siin on teatud äh, lõhe nende põhimõtete rakendamisel, nõukogu, nõukogus vastu võetud sammudele tihti ei järgne tegusid liikmesriikides kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamiseks on mitmeaastane finantsraamistik väga oluline eh, tegur ja just eh, selles, eh, sellest vaatevinklist me peaksime lähenema konstruktiivselt ja olen rõõmus selle üle, et Euroopa Parlament on oma ülesandeid selles valdkonnas väga hästi täitnud toodi välja mitmeid äh, prioriteetseid äh, tegevusi, erinevaid äh, algatusi, näiteks ühise turu lõpuleviimine ja töökohtade loomine selleks, et Euroopa Liidu majandust konkurentsivõimelisemaks muuta. jaanuaris pärast ülemkogu on äh, asutud äh, tegevuse selleks, et äh, toetada VKE-sid ning äh, noorsootööhõivet. komisjoni meeskonnad on külastanud kaheksat liikmesriiki ja kõikides nendes riikides koostöös kohalike võimudega on aidatud liikmesriikidel suurendada tööhõivet noortele lõpetuseks äh, ütleksin, et äh, me oleme teinud palju ära selleks, et äh, olukorda stabiliseeruda, kuid endiselt on meie ees veel palju tööd. me ei peaks mõtlema kõigest sellest kui pidevast draamast euroga. me peame tugevdama sotsiaalset majanduspoliitikat. Euroopa sotsiaalmudel ei ole sugugi surnud. meil on vaja konkurentsivõimelisemat Euroopat mis äh, rajaneks majanduskasvule ning tööhõivele. suur tänu! aitäh, härra Barroso! nüüd Euroopa Rahvapartei nimel härra Tool, viis minutit. lugupeetud äh, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, kõigepealt õnnitleksin teid tagasi, ametisse tagasivalimise puhul ja soovin teile palju jõudu, sest me kõik vajame häid ettepanekuid tööhõive vallas. sellest kriisist võime järeldada kahte. kõigepealt, kuidas eh, suurendada majandusjuhtimise koordineeritust kahekümne viie liikmesriigi allkirjastamine, lepingu allkirjastamine näitab seda, et alla kirjutanud riigid peavad tõepoolest sellest distsipliinist ka kinni pidada. üks asi on tekstile alla kirjutada, kuid teine asi on seda teksti ka ellu rakendada ja just selles osas loodame, et äh, järgnevad ka konkreetsed sammud. me teame, et kõige suuremad liikmesriigidki rikkusid stabiilsus- ning kasvupaketti, eelarve eh, leping eh, kuue, kuuese õigusloomepaketiga ja varsti ka kahese õigusloomepaktiga loodetavasti eh, toimib paremini ja teiseks on juhitud tähelepanu jätkusuutliku majanduskasvu loomisele. kuid selles valdkonnas ei ole kriisi algusest tehtud erilisi edusamme. jaanuarikuus tehti soovitusi liikmesriikidele, kuid mingit koordineeritud tegevust sellele ei järgnenud. Need mitmed äh, algatused, mis on vastu võetud, nad oleksid palju tõhusamad, kui oleks meil ka konkreetsed äh, programmid, mis näeksid ette äh, konkreetseid tegevusi. ma jääksin ootama ka siin selles valdkonnas komisjoni poolt äh, konkreetseid algatusi. Euroopa Rahvapartei näeb ette endapoolsed soovitused, esiteks siseturg selle aasta lõpus saab äh, ühisel turul, täitub ühisel turul kakskümmend viis aastat ja me näeme, et endiselt on seda ühisturgu ähvardamas mitmeid ohte. me sooviksime, et reegleid rakendataks ja et meil oleks võimalik ühise turu loomine lõpule viia ja see aitaks kindlasti ka äh, suurendada majanduskasvu vähemalt mõne protsendi võrra. me räägime siin äh, majanduse juhtimise koordineerimisest, kui äh, räägime näiteks ravim, ravikuludest, ja hariduspoliitikas siis näeme, et poliitika liikmesriigiti on väga erinev. muidugi me ei saa kõike üheaegselt täide viia, kuid see, just seetõttu ma sooviksin, et erinevates siseturu sektorites komisjon tuleks välja konkreetsete algatustega, mis aitaksid liikmesriikidel neid reforme läbi viia. ma soovitaksin Euroopa Euroopa Liidu eelarves ette näha eh, osaga investeeringute toetamiseks, mis eh, toovad endaga kaasa suurema majanduskasvu ning eh, tööhõive. et need investeeringud oleksid tõepoolest jätkusuutlikud ja et oleks võimalik kasutada ka omavahendeid nii, et iga euro, mis Euroopa Liit investeerib, tooks endaga kaasa investeeringute läbi viis eurot. neli miljardit eurot energeetikasektorisse tõid endaga kaasa kakskümmend miljardit eurot tulu ja ma arvan, et äh, meie kaaskodanikud kõige enam praegu vajavad äh, rohkem töökohti. meil on vaja vähemalt äh, väikest majanduskasvu suurenemist fiskaalpakt on kindlasti väga õigeks sammuks ja teil on tõepoolest õigus öeldes, et me peame võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu. kui me vaatame seda arvu, mis on siin välja toodud, see on tõepoolest hiigelsuur ja kui me räägime siin majanduskasv ning eelarvevahendite kasutamist, me peaksime tõepoolest mõtlema just majanduskasvule, aitäh! aitäh ja nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel härra Svoboda viieks minutiks. aitäh, president, esiteks sooviksin õnnitleda president Van Rompuyd tema taas ametisse määramise puhul. kindlasti on meil ees veel palju diskussioone ning tööd. tahaksin õnnitleda nõukogu otsuse puhul, mis eh, puudutab Serbiat, ma arvan, et see on hea otsus, mis on positiivne Serbiale, Kosovole ja kogu piirkonnale. aga kahjuks ei saavutatud positiivset eh, otsust eh, Rumeenia ja Bulgaaria liitumise kohta Schengeniga. ma arvan, et Bulgaaria ja Rumeenia inimesed on ära teeninud selle, et nad võiksid olla Schengeni liikmed ning loodetavasti see tulevikus ka aset leiab. mulle tekitasid muret seisukohad, mida väljendas härra Sarkozy ajutise Schengeni peatamise kohta kallid kolleegid, kas me tõesti peaksime näitama oma passe iga kord, kui me reisime Strasbourgi? paljud inimesed äh, on juba raskustes sellega, et oma passe üles leida, et nad saaksid hakata Strasbourgi reisima, ilmselgelt ei ole see ju õige moodus, kuidas asju ajada. Prantsuse president ütleb, et sotsialistid seisavad Schengeni reformi teel ees, see ei ole tõsi meie üritame saavutada siin valdkonnas progressi, see lihtsalt ei ole tõsi ja äh, tema tulevase valimiskaotuse kontekstis ei peaks ta minu arvates kasutama selliseid argumente. jäägem realistlikuks, me oleme pühendunud Euroopale ja ma arvan, Sarkozy peaks seda ka tunnistama. kolleegid, jätkan majandusküsimustega lugesin äh, Saksa ajalehest äh, väljavõtteid intervjuust, kuidas me tasakaalustame nõudlust ja pakkumist, äh, kui me ei hoolitse inimeste eest, kes lõppkokkuvõttes peaksid neid tooteid ostma. peame tagama, et süsteem toetab neid, kes kulutama hakkavad, nii et igasugune majandussüsteem peab võtma arvesse ühiskonna kõige vaesemate põhivajadusi kahjuks äh, ei mäleta äh, paljud poliitikud äh, seda Belafonte ütlust, see on midagi, mida me peaksime meeles pidama, peaksime oma Euroopat muutma. asi ei puuduta ju nõudluse toetamist. mõnikord teeme täiesti risti vastupidist, kui me sekkume, üritades toetada Kreekat ja Hispaaniat üritame koguda ju vähem makse, mitte rohkem. mis puudutab noorte tööhõivet, siis eh, siin me oleme jäänud oma reageeringutega hiljaks. härra Orempoi, teil on õigus, aga me ju reageerisime, aga lihtsalt aastast kaks tuhat kaheksa on noorte töötus äh, dramaatiliselt suurenenud. mida me siis peame ütlema noortele inimestele, kui nad tööst ilma jäävad, kas ei ole mitte skandaalne, et meil on inimesed, kes emigreeruvad Argentiinasse ja mujale tööd otsima? kas ei ole mitte skandaalne, et äh, inimesed töötavad äh, täiesti häbiväärsete palkade eest? meil on põlvkond inimesi, kes äh, elab äh, vähem kui tuhande euro eest, äh, mida me peame nendele noortele inimestele ütlema? ma arvan, et meil on vaja töö- ja haridusgarantiisid. jah, ütlesite, et see kuulub liikmesriikide pädevusse, see on jah õige, aga mina ja minu fraktsioon tahame näha, et äh, noortel inimestel oleks tõeline võimalus saada haridust ja tööd, sest see on Euroopa sotsiaalmudeli osa. võib-olla Keskpanga presidendi seisukohti eh, mõisteti valesti, Euroopa sotsiaalmudel ei ole surnud ning meie, sotsialistidena, oleme eh, pühendunud sellele, et ta jääks ellu, loomulikult Euroopa sotsiaalmudelit peab reformima, aga ta on eh, lahutamatu osa meie Euroopa identiteedist, mida me tahame säilitada. kolleegid, kokkuvõtteks rahva hulgas äh, on reformile vastuseis, seda sellepärast, et inimesed näevad, et äh, see, kuidas seda läbi viiakse, ei ole tõhus. me, kui me vaatame, kui palju hiilitakse kõrvale maksudest, nagu ütles ka president äh, härra Van Rompuy, näeme, mis on kõik selle süs-, olemasoleva süsteemiga valesti tunnistades äh, seda, et asjad on valesti, see on hea esimene samm, aga ma arvan, et kui inimesed näevad, et me ehitame üles õiglasemat poliitikat, siis on nad valmis leppima nende reformidega, mis on vajalikud selleks, et me sinna ka jõuaksime. aga me ei saa hetkel loobuda sellest Euroopa sotsiaalmudelist, mille äh, ülesehitamise kallal me oleme nii palju tööd teinud, meie sotsialistidena seda kaitseme, aitäh! härra Svoboda on, härra Audi soovib esitada teile küsimust. härra Svoboda, te äh, siin vehkisite oma passiga, rääkisite Nicolas Sarkozy'st. kas te teate, et Nicolas Sarkozy on alati Schengeni ala kaitsnud? kas te teate, et Nicolas Sarkozy ei taha sugugi äh, Schengeni ala kaotada, vaid seda tugevdada. kas te teate, kuidas toimib Türgi ning Kreeka vaheline piir? kas te teate, et tegelikult ei ole võimalik vabadust tagada ilma julgeolekuta? ja mul on küsimus härra Svobodale, kas ei või jaa, te leiate, et Schengeni ala praegu juhitakse korrektselt? erstens einmal kollege Ovi, weil ich jetzt immer, wenn ich den Pass wo zücken muss, an, an Sarkozy denke. iga kord, äh, kui ma pean passi kätte võtma, mõtlen ma Nicolas Sarkozy peale. jah, julgeolek ja Schengen loomulikult peavad käima käsikäes aga miks, kui Bulgaaria ja Rumeenia on juba vastavuses nõuetega, ei lubata neil liituda? sest tänu sisseviidud meetmetele on piir turvaline, seetõttu minu arvates peaksid nad olema Schengeni piirkonna osaks. arvan, et äh, Nicolas Sarkozy taktika see progress küsimuse alla seada on midagi sellist, millega ma nõus olla ei saa Schengen on Euroopa suureks saavutuseks ning me peaksime seda ka tunnistama. peaksime näitama, et äh, meil on võimalik loobuda oma piiridest ning elada Euroopas vabalt ning äh, seda tahan ma, et Nicolas Sarkozy tunnistaks. mina kaitsen seda, me kaitseme vabadust ja julgeolekut. aitäh! nüüd ALDE fraktsiooni nimel ma ei taha nüüd sellesse debatis sekkuda, kuid me peame siiski tõsiseltvõetavat arutelu pidama. me räägime siingi väga suurest hulgast sisserändajatest, kes suunduvad, suunduvad Prantsusmaale. ja küsimuseks on, kes tegelikult on parem äärmuslaste kandidaat, kas Le Pen või Sarkozy? vaadates selle kampaania, valimiskampaania edenemist, me ei ole midagi sellist näinud kunagi elus. Prantsusmaa president kasutab sellist keelt, see on probleemiks. see on tõeline probleem. To... tulen tagasi selle debati juurde, mis meil oli enne äh, härra Odi sõnavõttu. kõigepealt äh, õnnitlen teid, president Van Rompuy. Äh, ülemkogud tulevad ja lähevad. ja märgin siin sellist kohutavat rahulolu. Te ütlesite, võib-olla te tõesti usute, et me oleme jõudnud kriisi murdepunkti et te tõesti usute, et härra Monti ja härra Rahoio pingutustel äh, õnnestub meil äh, saavutada äh, lõpp kriisile, et see majanduskokkulepe, fiskaalkokkulepe võimaldab kogu seda segadust lõpetada, piisab sellest, et kaks päästefondi ühendada seitsesaja viiekümne miljardi euro ulatuses, te tõesti usute, et see lõpetab kriisi? minu arvates see, mis praegu aset leiab, on midagi hoopis muud. hetkel toimub see, et on äh, näha seda, et turud rahunevad, sest et äh, härra Draghi on meile aega ostnud, ta on toonud turule triljon eurot uut raha, see, ta, seda on härra Draghi teinud, seda me praegu tunnemegi, äh, seda, mis mõju on triljoni euro trükkimisel. ja ma ei usu, et see oleks tegelik struktuurne lahendus kriisile, see võib töötada mõned kuud, mõned nädalad, aga sellest ei saa olla sellele kriisile strukturaalset lahendust ja me tegelikult teame kõik, mis oleks selle kriisi struktuurne lahendus. me kõime eh, teame seda, et tuleb osaliselt neutraliseerida võrg, mina olen Ameerika Ühendriikide äh, rahandusministeeriumis, kes ütlesid, et jah, eh, looge selline andestusfond, selline nagu on IMF teinud, ma arvan, et kõik on näinud valgust, ainult siin Euroopas me ei ole selleks võimelised. me teame Äh, seda, mis see on, see on võla mutualiseerimine selleks, et kõik maksaksid vähem intressimäärasid, äh, see on vastavuses Saksa põhiseadusega, see on vastavuses rahvusvahelise Euroopa lepingutega ning äh, see puudutab kahte koma kolme triljonit eurot. see on selline tõeline tulemüür, tulemüür, me räägime siin kõik tulemüürist, aga ei ole ju sellist asja, kui me need kaks fondi ühendame, see on lihtsalt kustuti, mitte mingi tulemüür kui tekib probleem kriisiga Kreekas, Portugalis, Iirimaal, aga see ei ole tegelikult äh, äh, selline tulemüür äh, majanduste ümber nagu Hispaania ja Itaalia, selleks on vaja tõelist andestusfondi ja ma arvan, et on selge enamus selle taga, et me ei tohi vastu võtta uusi seadusi, mis on seotud eurokriisiga, välja arvatud juhul, kui seal on selline ettepanek. härra Van Rompuy ja härra Barroso. paar sõna Süüria kohta eile äh, härra president äh, leiti homsist jälle neljakümmend seitse uut surnukeha, naised, lapsed, kes ta oli pussitatud, põletatud, piinatud. Kofi Annan märgib, et äh, tegelikult Damaskuses ei mõisteta, milline on asjade reaalsus. ma arvan, et hetkel on saabunud aeg midagi ette võtta, lõpetame kõik lennud Süüriasse, saadame tagasi kõik Süüria saadikud, suursaadikud Äh, takistame nende reisimist Süürias ja teeme seda, mida teeb president Obama, uurime kõiki võimalikke äh, variante humanitaarkoridori äh, abi vabale Süüria armeele, kas taktikalist abi või siis muud, me peame mitte midagi et-, me, me hetkel ei võta mitte midagi ette ja midagi peab tegema, sest vastasel juhul saab tulemus olla ainult üks. Süüriast saab uus Srebrenica, uus Sudaan, uus Rwanda ja meie oleme siin ka süü-, kaassüüdlased. Äh, härra Verhofstadt, teile tahetakse esitada härra Tooli poolt äh, küsimus. no, no, no, no, no, je veux simplement ma sooviksin lihtsalt äh, teada, kuidas sõber Guy reageerib sellele, et härra Sarkozy äh, sugugi ei esinda Front Nationali rahvusrinnet. mulle tundub, et Hollandis on olukord palju keerukam ja palju ohtlikum. ja nüüd küsimus, kas Kreeka peaks Eurotsoonist lahkuma, ma ei ole seda kunagi kuulnud, et äh, härra Verhofstadt seda krit-, kritiseerib. ma olin esimene, kes äh, mõistis hukka selle eh, Hollandi valitsuse vaikimise eh, diskrimineerivate internetilehekülgede eh, osas ja ma meenutaksin, et tegemist on kristlike demokraatide valitsusega, mis on siis koos liberaalidega moodustatud. ja härra Tool helistas härra Maksim Vraagile ise ja ma toetasin ühtset ühisresolutsiooni nende öö, diskrimineerivate lehekülgede osas, kuid see vaikus, mis on, mis valitseb härra Sarkozy sõnade osas, on täiesti vastuvõetamatu. suur tänu, milline sõprus! nüüd annaksin sõna Roheliste fraktsioonile, härra Kohn-Pendit lugupeetud kolleegid, härra Rompuy, ma ei tea, kas ma peaksin teid äh, äh, õnnitlema või kas me peaksime ennast õnnitlema, eks näe. loodan, et teie teine ametiaeg läheb paremini kui esimene. rääkides Schengeni tulevikust, Prantsusmaa ning Saksamaa on arutanud seda küsimust nõukogus ja kõik liikmesriigid olid nõus Schengeni haldamisega sellisel viisil, kui me ei provotseeriks türklasi täiesti naeruväärsete idiootsete resolutsioonidega Euroopa Parlamendis. me muudkui taome neid ja siis ütleme, et olge aga meiega vastutulelikud ning head ja kui meie endapoolseid samme astuksime, siis oleks lihtsam ka Türgi piiri äh, turvalisemaks muutmine. tahaksin äh, kõigepealt rääkida kriisist. ma usun, et äh, see kuldreegli või kolmekordset eh, kuldreegli, kõigepealt finants, sotsiaalne ning eh, keskkonnanõudmistest kinnipidamine, see on vägagi mõistetav, ma ei ole eh, finantssektori kuldreegli vastu, kuid kui see tuleb teiste kahe valdkonna arvelt, siis me ei pea silmas seda, mis, mis neil on meie kohustus järgnevate põlvkondade ees. see, mida me peame täna tegema, on Äh, uue plaaniga välja tulemine. kaheksa äh, me räägime siin väga suurtest summadest, mis on suunatud selles, sellele, et panku päästa, äh, finantssüsteemi päästa, Marshalli plaan, see moodustas viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st see oli kaheksa miljardit äh, dollarit. räägime siin äh, Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamisest, Kreeka, Portugali, Hispaania abistamisest, me oleme ju kriisist väljumast. me peaksime pigem äh, andma uued väljavaated nendele rahvastele, selleks et pääst-, kui me oleme, kui me päästsime finantssüsteemi, kas me ei saaks midagi ette võtta selleks, et inimesi päästa? härra Toolil on õigus, omavahenditega Euroopa Investeerimispangaga me peame kõik koostööd tegema selleks, et välja tuua mingigi järjepidev plaan, kuidas sellest olukorrast välja tulla ning keskkonnasõbralik majandus üles ehitada. rääkides eelarvepoliitikast, me peame siiski jääma ausaks, nii, niikaua kui me räägime maksukonkurentsist Euroopa Liidust, ei, on meil veel väga palju teha. Luksemburgis on Google ja Amazon, Iirimaal Facebook, Prantsusmaal, Saksamaal ei maksta neid samasuguseid makse nagu nendes riikides ja niikaua, kui me ei ole midagi maksude osas ette võtnud, ei ole meil võimalik ka maksudest kõrvalehoidmisega midagi ette võtta. Te räägite, et kõik äh, pangad, kes tegutsevad äh, Euroopas, olgu tegemist Euroopa või Šveitsi või muude pankadega, nad peaksid äh, deklareerima selle, need hoiused, mis on Euroopa kodanikud nendesse pankadesse pannud. nii et tegid, tegid ameeriklased UBS-iga, eh, et näha, millised on ameeriklaste hoiused eh, Šveitsis ja tehkem sedasama. seadkem eh, üles nõue pankadele deklareerida Euroopa Liidu kodanike hoiused. kui me sellega hakkame tegelema, siis on meil käes ka kõik need, kes maksudest kõrvale hoiavad. nii, niikaua kui me seda ei tee, ei ole meil võimalik seda väljakutsed, kui me räägime Serbiast, äh, Bosniast, äh, räägime siin nendest, kes olid äh, selles konflikti põhjustajad, sõja põhjustajad, kes olid ohvrid, me ei tohiks järele andma oma, järele andmisi teha oma moraalsetes nõuetes äh, ja kui meil ei ole võimalik midagi võrreldes Daytoni leppega ette võtta, siis ei ole meil võimalik edasi minna, Kiefer Hofstadil on õigus. me, lõpetan kohe. me räägime siin sellest, et me teeme midagi, kui tegelikult me ei tee midagi, niikaua kui Süüria on täielikus isolatsioonis, me peame looma äh, humanitaarkoridorid, kui härra Assad ei soovi teie meetmetega nõustuda, siis mida te teete? me peame rääkima sellest, kuidas äh, hävitatakse Süüria rahvast, see jätkub igapäevaselt, mida me ette võtame, see on probleem, millest me peaksime rääkima, kuid valitsus, äh, kuid lahendust meil praegu ei ole. aitäh aitäh, härra Konvendid ja nüüd saab konser-, ECR fraktsiooni nimel sõna härra Kälanen. aitäh, president mina muutun üha mure, murelikumaks selle rahulolu pärast, mis Euroopa Liidu võimukoridorides võimust võtab. paljud inimesed arvavad, et hullem kriis on juba läbi, me kirjutasime ju alla uuele lepingule, mis kõik probleemid peaks lahendama, näeb mulje, et Euroopaga on kõik korras ja ainuke probleem on, et mõnedel Vahemere regiooni riikidel on riigi rahandusega probleem, aga uus leping lahendab need probleemid. aga tegelikult Euroopas ei ole asjad korras, meie majandus on nõrk ja see on on probleemiks kogu Euroopas ning äh, uus leping seda probleemi ei lahenda. mul on väga hea meel, et kaks liikmesriiki äh, mõlemad erakondadest, mida juhib äh, minu fraktsioon, on öelnud, et selle lepingu allakirjutamisel pole mingit mõtet, teised on sellele alla kirjutanud ja on tõestanud, et nad tegelikult ei hooli kriisist. enne kui see allkirja tint oli kuivanud, ütles Holland juba, et nad ei kavatse selle lepingu sätetest kinni pidada ülemkogu on raida, raisanud tohutult palju aega lepingule, mis ei muuda tegelikult mitte midagi ja on langetanud otsuseid, mis määravad kreeklased põlvkondadeks võlgadesse Äh, kreeklased on seisnud silmitsi kõige pikema majanduslangusega nende ajaloos, elatustase on langenud, tööpuudus on selline, äh, mida Euroopas tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest saadik ei ole olnud. lahendus ei ole kerge ja see ei ole odav, aga meil on tõesti vaja uut kurssi, meil on vaja selliseid meetmeid, et Kreeka saaks äh, korrapärase maksujõuetuse korraldada ning Ehm, ta peab lahkuma eurotsoonis selleks, et raha, valuutat devalveerida ning eh, oma majanduse keskpikas perspektiivis uuesti jalule seada. rahulolu ilmneb ka siis, kui me räägime üldiselt eh, Euroopa Liidu majandusest ja see on tõesti šokeeriv kaksteist eh, riigi- ja valitsusjuhti kolmest poliitilisest erakonnast kirjutasid alla kirjale, see kiri esitati nõukogule, võimalus oli Äh, taaskäivitada konstruktiivne majanduskasvu tegevuskava äh, Euroopas, aga nagu te teate, reaktsioon oli väga rahulik. ma arvan, et Euroopa Liit äh, peaks lõpetama Äh, käitumise, nii nagu nõukogu eest otsustavad Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid, me peaksime keskenduma positiivsele tulevikku vaatavale tegevuskavale, mis tagaks tõelise majanduskasvu. nii et, et kui te palute, et nõukogu töökohad tõesti äh, töökohtadele tähelepanu pööravad, siis võib-olla te viitasite tähelepanu oma töökohale ja palju õnne ametisse nimetamise puhul majanduskasvu edendamine on teie tegevuse kõige olulisem osa praegused väljakutsed nõuavad otsusekindlat reageerimist kogu komisjonilt, mitte ainult paarilt volinikult, kes saavad aru, mis kaalul on. võib-olla komisjon peaks kulutama rohkem aega tegelikele reformidele ja äh, igasugustele, äh, vähem igasugustele todakatele videofilmidele. ja samuti äh, tahaksin mõista hukka Äh, seda, mida ütles Prantsusmaa president, kes nõuab suuremaid äh, piiranguid kaubandusele, me peaksime kaubandustõkked hoopis kõrvaldama. Äh, härra Sarkozy ütles ilmselt ka, et Prantsusmaal on liiga palju välismaalasi, mina olen välismaalane Prantsusmaal ja mina oleks väga hea, mul oleks väga hea meel, kui me ei peaks siia Prantsusmaale, siia parlamenti tagasi tulema niisiis, et võib-olla Prantsusmaa võiks sellest äh, alustada, siin on sadu, sadu välismaalasi, kes oleks väga hea meel, kui nad ei peaks iga kuu Prantsusmaale tulema. aitäh. aitäh, härra Kõlõnen. Teile on üks küsimus äh, härra Natalilt. niisiis, äh, teile on küsimus, palun ma tahaksin kolleegi tänada ja tule, räägiksin äh, meie UKIP partei erakonnast, meie äh, oleme äh, tahtnud teada, me oleme öelnud, et see, mis siin öeldi Kreekast, see on olnud ametlik valitsuse poliitika, rahandusministri poliitika Ühendkuningriigis. kas kolleeg on nõus või ei ole nõus, et kas ta, kas ta on nõus Briti valitsuse seisukohaga, kas ta on rahandusministri seisukohaga nõus? et meil on vaja äh, suuremat äh, fiskaalliitu ja et äh, Kreekal tegelikult Eurotsoonis on parem kui väljaspool seda. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma ei ole Briti valitsuse esitaja, aga ma arvan, et härra Osborne on oma seisukoha väga selgelt välja öelnud. Kreeka ise peab otsustama, kas jääb Eurotsooni või ei ja mina olen selle seisukohaga nõus mul võib olla küll arvamus, et kas on arukas jääda Eurotsooni või ei ja seda arvamust ma väljendasin Äh, aga äh, asi on selles, et Kreeka poliitikud ise peavad selle otsuse langetama. mina isiklikult äh, usun demokraatiasse, riiklikusse demokraatiasse selles mõttes. aitäh ja nüüd saab sõna kuue fraktsiooni nimel härra Murphy aitäh, president härra Barroso, härra Van Rompuy, ma pean ütlema, et ma imetlen iga kord, kuidas te suudate tõsise näoga rääkida, et meie strateegia toimib, kui te räägite majanduskasvust, töökohtade loomidest, see strateegia, mida teie ellu viite, hävitab inimeste elustandardeid, on toonud kaasa väga suure tööpuuduse kogu Euroopa Liidus Äh, euro kasutusele võtmisest on kakskümmend viis miljonit inimest töötuks jäänud, äh, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on Eurotsooni majandus kokku tõmmanud ja nüüd tahate teie siin veel sünkrone-, sünkroniseerida säästumeetmeid üle kogu Euroopa Liidu selle fiskaalleppega ja samas räägite majanduskasvul tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal George Orwell kirjutas, et vabadus tähendab vabadust öelda kaks pluss kaks on neli, nii et, et laske, ma ütlen teile nüüd seile, et kui me tahame artikkel kolme järgi struktuurilist defitsiiti kontrolli alla saada, kui me tahame selle lepingu artiklit neli ellu viia, siis on meil vaja äh, viie koma nelja miljardi, miljard, miljardi suuruseid täiendavaid kärpeid kogu Eurotsoonis, see tähendab, et Ehm, meil tuleb neli ja pool miljardit maksta võlakirjade omanikele, meil läheb vaja eh, täiendavalt eh, sada miljardit kogu Euroopa Liidus, see ei tähenda mitte majanduskasvu, see tähendab kriisi hullemaks muutumist, halvemaid avalikke teenuseid, halvemaid tingimusi. Eh, Iirimaa valitsus näiteks keskendub ainult inimeste hi hirmutamisele Eh, räägib sellest eh, stabiilsusmehhanismi lepingust, eh, kus öeldakse, et kõik neid riike ainult abistatakse sellest fondist, kes on säästumeetmetele oma allkirja andnud nii, ja ma tahaksin teada, et kuidas selline šantaažiklausel üldse sellesse lepingusse sisse sai, kes selle välja pakkus, kas Iiri valitsus oli sellele vastu? Äh, äh, sinna on, äh, see säte on seal lihtsalt sees, et iirlased veelgi rohkem säästumeetmeid vastu võtaksid ja kas ei ole niimoodi, et mis puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingu muutmist, ei ole liikmesriikide poolt endiselt veel ratifitseeritud ja kas Iiri valitsus äh, Äh, tõesti suhtub tõsiselt ausasse ja avalikku arutelusse ja kas iirlastel on õigus äh, keelduda ratifitseerimisest, äh, kui seda klauslit ei kõrvaldata, aitäh. ja nüüd saab EFT fraktsiooni nimel sõna härra Farage. härra Rompuy, te olete tagasi veel kaheks pooleks aastaks, kindlasti autasun on suurepärase töö eest kuigi kuulates teid võib-olla on, olen mina täiesti aru saanud valesti asjadest, te rääkisite sellest, kui positiivne oli viimane ülemkogu, kuidas me jõudsime murdepunkti, kõik läheb suurepäraselt ja ma hakkasin seda isegi uskuma, kuni ma sain aru, et te ei maininud äh, seda pankrotisõna, me ei saa siin äh, tegelikult kujutleda ette, et sellist asja ei ole olnud, kui Kreekas eelmisel nädalal juhtus tohutu krediidisündmus äh, meenutan ühte Briti komöödiaklassikat, kus äh, äh, koloniaalsed inglased jätkuvalt peavad peent õhtusööki, kujutades ette, et äh, tohutu katastroof nende ümber ei ole aset leidmas. Te kindlasti petate ennast, kui te üritate siin Euroopat püsti hoida. samal ajal, kui te seda teete, langevad mürsud igal pool teie ümber. noorte töötus Kreekas tõusis viisteist protsenti eelmisel aastal, sel ja eile kuulsite te, et sada kümme Kreeka võlakirjade hoidjat Saksamaal kavatsevad võtta ette kohtusamme Kreeka valitsuse ning pankade vastu, aga ärge muretsege, vennad, jätkame, kõik on suurepärane, kõige suurem äh, pomm aga on Saksa rahandusministri eilne sõnavõtt, kes, kus öeldi, et keegi ei saa välistada kolmandat raha andmist äh, jah, palun, jah, ulatage liuda, jätkame pidu, selline asi jätkuvalt toimub, me, inimesed Euroopas tahavad teada, miks selline asi aset leiab, kas seda tehakse selleks, et aidata Kreekat, ei, see lööb Kreeka hoopiski risti, seda tehakse selleks, et toestada läbikukkunud projekte, sest te teate, et kui Kreeka lahkub, lahkuvad ka teised ja natuke keele koha pealt härra Parasu, kui juhid tõuseb püsti, et öelda, et poliitilised sammud on pöördumatud, siis ajalool on välja pakkuda üks õppetund. alati, alati selgub, et teil ei olnud õigus. suur aitäh! nüüd annan sõna härra Golnišile. aitäh, härra president! kõigepealt eh, tahaksin öelda härra Svobodale, et äh, kui me räägime Schengeni lepingutest, et ma pean esitama oma passi äh, ka nõudmisel siseriiklikult. kui äh, ma rongile lähen Brüsselis, pean ma samuti seda esitama et tundub, et kui välispiiridel enam kontrolli justkui ei ole, siis igal pool mujal on küll kõva kontroll härra äh, Verhofstadt, äh, endine peaminister, äh, nüüd on kaugenemas Vlamsblokist ja mõistab hukka erinevaid internetilehekülgi, kuid ma ei piirduks ainult sellega, härra Verhofstadt, täna hommikul nägin televi-, tele, televiisoris, et Brüsselis põletatakse mošeesid ja varsti võib-olla hakkate äh, veel teisigi internetilehekülgi äh, keelama, nii et äh, tõepoolest tore liberalism. nüüd rääkides sellest, et me oleme ohverdanud Kreeka ja selleks, et ajutiselt turge rahist, rahustada, nüüd rääkides stabiilsusest ning ühtsest majanduse juhtimisest kui me räägime koordineerimisest, siis siin on tegemist eelkõige erinevatest kokkuhoiumeetmetest ja väga huvitav segu on tekkinud demokraatiast ja plutokraatiast. ja tundub, et üha enam kõik see sarnaneb autoritaarse juhtimise stiiliga. fraktsiooni abgeordneter Reul sehr geehrter herr präsident schulz präsident rompuy präsident härra Roin, aitäh, president, president äh, Schulz, president Van Rompuy, president Barroso. see, mida siin öeldud on, on täiesti õige, me ei ole kriisist väljunud, vaid meil on veel terve rida äh, ülesandeid, mis vajavad lahendamist aga ütleksin siiski, et osa tööst on tehtud ning me oleme suundumas õiges suunas. kui me üritame selliste suurte probleemidega toime tulla, siis on hea mõelda selle üle, mis on juba saavutatud, hea on kontrollida, kas me oleme liikumas õiges suunas ja see tõesti julgustab meid jätkama. ja ma arvan, et sellised valimiskampaania laadsed seisukohavõtud siin debatis kasuks ei tule. mis puudutab kasvu ning stabiilsust, kui me tahame selget, kindlat majandusarengut Euroopas, kui me tahame, et Euroopa noortel oleks ka tulevik, siis äh, on täiesti õige, et me kasutame oma rahasid vastutusvõimeliselt, äh, saamaks defitsiit kontrolli alla. tegemist on lihtsalt mõistliku käitumisega, me ei taha siin midagi lõhkuda, äh, tuleb lihtsalt võtta vastutus mõnikord minevikus oleme me siinkohal eksinud, oleme äh, kaotanud järje oma rahade üle ning ei ole suutnud asju kontrolli all hoida. konkreetselt tähendab see seda, et äh, ei oleks mingeid lisaprogramme, lisameetmeid, äh, peame lihtsalt rakendama stiimuleid. on osasid Euroopas, kus edu on saavutatud miks äh, oli ähm, struk-, olid struktuurireformid, toetati tööstust ning äh, võimalik, et äh, asi oli ka selles, et majanduse iga väikest aspekti ei üritatud, üritatud mikrojuhtida. kui me suudame jätkata mõningate nende kohustustega, millega me oleme siin võtnud, siis see oleks hea ja kui me mõtleme siin teadus-arendustööle, selle üle, kuidas neid valdkondi toetada, siis ma arvan, et äh, niimoodi suudaksime me kasvu osas palju rohkem ette võtta või kui kõige selle muuga, millest siin on räägitud, me peame usaldama noori inimesi, me peame eh, mis tähendab seda, et vähem eh, seadusi, rohkem innovatsiooni ja mitte nii palju sõnu, kuivõrd tegelikke poliitikaid, seda sooviksin ma. aitäh, nüüd härra Goebbels, palun. kõige olulisem on eh, vähendada erinevate tippkohtumiste arvu, neil ei ole, neist ei ole mitte mingisugust kasu. kui euro läheb paremini, siis on see tänu Mario Draghile ning Euroopa Keskpangale. viimased tippkohtumised on välja toonud erinevad õõnsad deklaratsioonid majanduskasvu kohta, kuid midagi ei ole räägitud tööpuuduse suurenemisest erinevates äh, deklaratsioonides on näha nende sõnade õõnsus veelgi enam liikmesriikides, näiteks Nicolas Sarkozy sõnad, kandidaat Sarkozy nüüd ähvardab Schengeni alast äh, Prantsusmaa välja viia, kuid Schengeni lepingud on osaks äh, asutavast lepingust artiklis seitsekümmend üks ja seal räägitakse piiride puudumisest, piirikontrolli puudumisest äh, Schengeni alal. ja see tähendab seda, et äh, Prantsusmaa peaks äh, lahkuma siis ka Euroopa Liidust. kas siis kõik need neli miljardit piiri ületamist, miljonid turistid, kes saabuvad Prantsusmaale, need pool Ehm, miljonit äh, prantslast, kes töötavad piirnevates äh, liikmesriikides, kõik nemad, äh, see puudutab neid kõiki, see tähendab seda, et riikide juhid ei ole võimelised tegeliku majanduskasvupoliitikaga tegelema. me näeme Kreeka näitel seda, kuidas Euroopa on ette näinud meetmed, mis ainult vähendavad nõudlust riigi sees Äh, see on endaga kaasa toonud kahesaja tuhande VKE äh, pankrotistumise ja äh, Kreekal ei ole võimalik majanduskasvu enam taastada. aitäh ja nüüd härra Lambsdorff liberaalide nimel. aitäh, president, me kõik oleme ühel meelel selles osas, et meil on vaja Euroopas ühtset poliitilist kultuuri ja me peame vaatama, mida me fiskaalleppega suudame saavutada. väga oluline on selle stabiilsuskultuuri suunas liikuda, aga see kahtlemata ei lahenda kõiki probleeme, ma arvan, et kõik on sellega ka nõus, aga igatahes on tegemist sammuga edasi. me soovime tasakaalustatumat eelarvet, me soovime väikest eelarve puudujääki ja äh, samuti tahame automaatseid sanktsioone nende riikide vastu, kes reegleid rikuvad. me soovime vähendada võlgasid ja tahame, et Brüssel teaks, enne kui uued võlad tekivad ja äh, EMS-ile saavad äh, juurdepääsu ainult need riigid, kellel eelarve on korras ning kahese õigusloomepakti aktiga ületame seda, üritame seda kõike siis ka Euroopa õigusesse sisse panna. me tahame võlgu vähendada ning minu fraktsioon on seda alati nõudnud kuusteist kuni kaheksateist miljardit äh, eurot on äh, Kreeka jaoks ette nähtud ja me peame edasi liikuma. ma arvan, et see, mida Troika siiani on teinud, ei ole aidanud Kreekas majanduskasvu äh, stimuleerida. Saksa parlamendis on praegu käimas arutelu, kus sotsiaaldemokraadid ähvardavad, et nad ei hääleta selle toetuspaketi poolt, kui ei kehtestata teatud maksu, aga minu arvates on siin tegu väga suure veaga. on oluline, et sotsiaaldemokraadid käituksid vastutustundlikult, kui asi puudutab suuremat stabiilsust Euroopas, sellise asjaga ei tohi mängida poliitilisi mänge me peame vaatama äh, selle stabiilsuskultuuri su-, suunas ja tahaksin õnnitleda härra Van Rompuyd ametisse nimetamise puhul, ma arvan, et te olete teinud suurepärast tööd ning äh, mina isiklikult sooviksin, et Euroopal oleks otseselt valitav president ja härra Kampfään Roheliste nimel oui,. härra Barroso. Te rääkisite maksudest kõrvalehoidmisest, see on tõepoolest väga oluline teema ka meie äh, jaoks, äh, sest see puudutab ka sotsiaalset õiglustunnet. me sooviksime tegelikult näha ka tegusid me räägime siin komisjoni deklaratsioonidest, räägitakse Kreeka aitamisest, äh, kakssada miljardit eurot, mis on äh, kreeklaste poolt hoiustatud Šveitsi pankadesse, mis siis nendega saab? Kreeka on ise muidugi äh, eelkõige süüdlaseks selleks, et on maksude maksmisest kõrvale hoitud, kuid milline on see surve, mida avaldatakse Šveitsi võimudele? Äh, räägiti, äh, härra Konbandit rääkis äh, Obama poolt osutatud survest Šveitsi pankadele ja me peaksime samuti välja tulema sarnase algatusega, mis pangandussaladust võimaldaks ähm, leevendada. ja kui me näeme, et äh, tegelikult äh, siin ei ole mingit, äh, mingeid konkreetseid tegusid, muidugi me võime teha siin suurepäraseid deklaratsioone parlamendiliikmete ees, kuid meil on vaja konkreetseid tegusid, mis avaldaksid survet konkreetsetele riikidele ja meil on teid tõepoolest vaja, et see küsimus tuleks tõsisemalt arutusele kõikide liikmesriikide keskel kui räägime mitteametlikult teie talituste inimestega, siis nad ütlevad, et kui me paneme kokku kõik need erinevad kokkuhoiupoliitikad ja ühendame selle majandusmudeli, siis ei ole meil võimalik kuidagi näidata seda, kuidas oleks võimalik eelarve puudujääki vähendada. meil on enam äh, pigem puudujääke, näiteks nagu Hispaania puhul, ka Hollandi ja võib-olla ka Prantsusmaa puhul on see see, kui me kõik need arvud kokku võtame, siis tõepoolest see tee ei vii mitte kuskile, millal me ükskord õigele teele asume? aitäh, härra Kanfan ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Sahradil. president, mõni aeg tagasi äh, oli ühes äh, Kreeka ajalehes äh, karikatuur Angela Merkelist, kellel oli käes rist. ma tahaksin küsida, kas selline asi on lubatav, kas seda nimetatakse Euroopa integratsiooniks? Euroopa Liidu rahvad näitavad näpuga üksteise peale, sülitavad üksteise peale kas selline on teie lähenemine Euroopa integratsioonile ning fiskaallepe on veel üks samm selles suunas? oluline asi selles leppes ei ole mitte fiskaaldistsipliin, mis loomulikult on vajalik, vaid selle leppe peamine eesmärk on veelgi äh, tugevam Euroopa integreerimine ja politiseerimine Eh, see lepe eh, loob ainult suuremaid pingeid rahvad, rahvaste vahel. minu riigi valitsus ei ole fiskaalleppele alla kirjutanud, meie tahame ise otsustada, kas liitume Eurotsooniga või ei, seda peab tegema referendum, eh, tingimused on oluliselt muutunud sellest ajast saadik, kui me Euroopa Liiduga liitusime ja seetõttu peavad otsuse langetama kodanikud referendumil. ja nüüd härra Tsuntis kuue nimel Äh, president härra Barroso, härra Van Rompuy. kaks aastat tagasi Euroopa Liidu juhid äh, koos äh, Kreeka presidendiga alustasid väga suurt eksperimenti. ma arvan, et praegu me oleme tunnistajaks selle eksperimendi tagajärgedele IMF äh, on Euroopa Liidu partner, me teame, et ähm, inimestel ei jätku raha pensioniteks, ei jätku raha tervishoius, me näeme praegu äh, selle eksperimendi tulemusi, ametlikult on miljon inimest töötud ja äh, mitteametlikult on neid inimesi veelgi rohkem, arved jäävad maksmata, sotsiaalkindlustusmaksed jäävad maksmata Äh, Kreeka on põhimõtteliselt pankrotis ja kannatavad inimesed, noored kannatavad ja seda kõike selleks, et pangad saaksid teenida kasumit ja nüüd härra Van Rompuy ja härra Barroso ülemkogul otsustasid, et et Euroopa tervikuna peab pankrotti minema, et solidaarsusega on lõpp. Te olete otsustatud luua Saksa Euroopa Äh, te olete otsustanud luua säästumeetmete Euroopa, Euroopa, äh, mis äh, teeb Euroopa elanikest ohvrid inimesed on need, kes lähevad pankrotti, aga ma ütlen, et inimesed ei toeta selliseid lepinguid. ja nüüd härra Borghezio EFT nimel. aitäh. täna me oleme kuulnud äh, väga palju kriitikanooli, mis on suunatud Prantsusmaa presidendi sõnavõttu vastu Schengeni teemal ning eh, eh, siin mõisteti hukka populism ja see on täiesti õige, aga mina tahaksin samast aspektist analüüsida eh, seda, millest praegu kõik Euroopa päevalehed kirjutavad, nimelt Äh, ühest äh, sõnavõtust, ähm, professor Habermasi äh, sõnavõtust, kes ütles, et fiskaalleping niisiis ta ütleb väga täpselt selle fiskaallepingu kohta, et reforme ei saa hinnata nii, nagu me neid oleme siiani teinud, sest et majandus äh, Äh, kas ei ole võimalik, kui kodanikud ei anna oma panust sellesse, ning üksnes demokraatlikus Euroopas, kus inimesed saavad oma tahet näiteks väljendada läbi referendumite, äh, saab langetada poliitiliselt usaldusväärseid otsuseid ning ta leiab, et Euroopa Liit käitub avalikkuse suhtes ülbelt ja ning äh, ma kritiseerisin seda professorit, ma võiksin äh, tsiteerida ka Junckerit või ükskõik keda, äh, näitamaks seda, et teie otsused on valed, sellepärast et nad mõjutavad inimesi. Nad surutakse inimestele peale ülevalt poolt ja ei lasta inimestel ise otsustada, mida teha ja nüüd härra Kolman möödunud nädalal Briti valitsuse ühiskomisjon riikliku julgeolekustrateegia osas leidis, et on vaja plaane Eurotsooni lagunemise puhuks. see komisjon hoiatas majandusliku ebastabiilsuse eest ja poliitilise rahutuste eest Euroopa mandriosal ja äh, nendest majanduspõgenikest, kes lahkuvad Eurotsoonist ja jõuavad Suurbritanniasse Äh, ebaseaduslik sisseränne on muutunud selliseks tõsiseks probleemiks, et äh, härra Sarkozy on juba ähvardanud, äh, et Prantsusmaa loobub Schengenist meie komisjon leidis ka, et pikemas perspektiivis võib-olla eurotsooni riigid ei suuda oma riigikaitset säilitada, niimoodi satub ohtu Euroopa julgeolek. niimoodi näeb siis tegelik maailm Euroopa Liidu fiskaalpoliitikat aitäh ja nüüd härra Mauro Rahvapartei nimel. aitäh. ma tahtsin kõigepealt äh, kaitsta seda heaolusüsteemi, millest kõneles härra Svoboda. mina ei usu, et äh, keskpanga presidendi tegevust peaks ideoloogiliselt tõlgendama üks asi on minu arvates väga selge, et Euroopa Liidus on viissada miljonit inimest, paljud nendest on nooremad kui kakskümmend viis aastat. niisiis, meil on vaja vaadata Äh, kuidas sotsiaalhoolekandesüsteem on üles ehitatud ning kui me räägime nendest tõelistest probleemidest, mis eksisteerivad, siis siin Euroopa Liidu juhid äh, kõiguvad äh, populismi vahel Äh, üritades niimoodi avalikku arvamust mõjutada ja, ja teisalt siis äh, pragmaatiliste katsete vahel probleeme lahendada ja see teine tee peaks tegelikult olema peamine tee, me peaksime püüdma saavutada majanduse taastumise. selleks, et meil oleks tõeliselt pragmaatiline lähenemine, peaksime me vaatama äh, ühte vahendit, mille me esialgselt selleks välja mõtlesime. me peaksime vaatama Äh, kuidas äh, riigi, kuidas rahvad saaksid valitsusi suunata, me peaksime edendama avatlikke arutelusid äh, kodanike vahele, et oleks mingi üksmeel Euroopa projekti osas, me peaksime Euroopa Komisjoni selles osas tugevdama, me peaksime aitama Euroopa Komisjoni ja parlament peaks olema strateegiline tegur selle komisjoni tugevdamise protsessis. valitsused on üha rohkem avaliku arvamuse surve all ja äh, võtavad üha rohkem vastu populistlikke lahendusi. nii et, et me oleme liiga palju äh, järgi andnud. aitäh, härra Mauro ja Bora Ferreira. Perguntou se president da comissão por que é que o segundo pacote grego não vai funcionar? kui me räägime teisest Kreeka abipaketist, siis äh, see ei saa toimida just seetõttu, et ka esimene ei toiminud tegelikult on meil ju tegemist äh, vahendite ebapiisava haldamisega selleks, et oma võlgu tagasi maksta. me teame, et tulud äh, laekuvad äh, halvasti, meil on tegemist majanduslangusega ja, ja siin on palku vähendatud äh, kakskümmend seitse protsenti. Kreeka on järgmisel aastal, Kreekal saab järgmisel aastal viis aastat äh, täis majanduslanguses olemisest ning äh, ja me teame, et kaksteist tuhat ettevõtet on suletud ja me peame leidma lisavahendeid, kuidas Kreeka üldse saaks oma võlgu tagasi maksta, see teine abipakett äh, siin on räägitud küll nendest lisavahenditest, kuid kust täpselt see lisakasv äh, siin tuleb? Äh, siin on nõutud veelgi palkade vähendamist kakskümmend kaks protsenti peame silmas pidama ka tööpuudust noorte seas. meil on tegemist täiesti kiireloomulise äh, probleemiga. Äh, räägitakse Marshalli plaanist ja samuti räägitakse erinevatest kasvu plaanidest, kuid kahjuks me peaksime pigem äh, häirekella laskma praegu. Thank you, Chairman härra Katsin, aitäh ähm,. lugupeetud president Rompuy, härra Barroso äh,, see on vägagi äh, positiivne samm, et äh, Serbiale anti kandidaatriigi staatus ja see on väga oluliseks äh, sammuks edasi kõikidele selle riigi naabritele ja kogu sellele regioonile. see on äh, ka viimaseks signaaliks Makedooniale, Eh, kes on oodanud eh, liitumisläbirääkimiste avamist juba viimased seitse aastat. hoolimata erinevatest eh, tagasiminekutest ja viivitustest on Belgrad toiminud vastutustundlikult ja tänaseks on alanud ka dialoog Pristinaga kõikide erinevate lepingute ellurakendamine on samuti alguse saanud ja loodan, et Serbia võimud teevad ka kõik selleks, et äh, korruptsiooni ning äh, erinevate poliitiliste mõjutamise viiside vastal, vastast võitlust. me peame tagama õigusriigi põhimõtete austamise ja äh, seega oleks siis võimalik varane peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamine liitumisläbirääkimistes. loodan, et Serbia jääb endiselt ambitsioonikaks selleks, et liitumisläbirääkimised võimalikult kiiresti alguse saaksid, on väga oluline, et see leiab aset just nüüd pärast valimiskampaaniat. Eulex ja KFOR peaksid täielikult oma mandaati saama täitma, täita. nüüd äh, härra Evans roheliste nimel European... aitäh. Need erinevad tippkohtumised äh, alates maikuust kaks tuhat kümme on äh, leidnud aset erinevate protestide äh, taustal eelarvekärbete vastu ja ka seekord keskenduti kulude kärpimisele. me kõik teame, milline on selle kriisi ulatus, kuid mina leian, et kriis vajaks täielikku ümbermõtestamist. me peaksime õppima mineviku vigadest ja vältima nende kordamist. Euroopa majandus peaks olema paremini äh, võimeline vastama ka tuleviku väljakutsetel, näiteks energeetika vallas ning uute töökohtade loomisel. meil on vaja pikaajalisi lahendusi selleks, et äh, tõepoolest kaasa tuua ka majand-, sotsiaalselt vastutustundlik ning keskkonnasõbralik majanduskasv. me ei tohiks äh, ohtu seada neid, kes on kõige haavatavamad äh, meie ühiskondades, see on täiesti vastuvõetamatu, et äh, noored inimesed tunnevad ennast üha tõrju-, tõrjutumatena ja neil see ei ole kindlasti selline Euroopa, mida me soovisime üles ehitada ma tean enda valimisringkonnast, meil on äh, väga palju teha selleks, et äh, taastada usaldus Euroopa Liidu vastu. meil on vaja konkreetseid tegevusi, äh, investeeringuid töökohtade loomisse ning investeeringuid, aitäh. nüüd härra Epnik. Need need äh, diagnoosid, mis pannakse Euroopa majandusele, ei ole päris õiged. kahe tuhande kümnendal aastal ütles härra Barroso, et meil on kilp äh, rünnakute vastu meie majandusele. eelmisel aastal ütles äh, härra Rompuy, et Euroop-, euro alused on tugevad ja eelmisel aastal ütles ta, et erinevad vastupidavustestid näitasid, et euro on vägagi tugev Eh, kuid me teame ka seda, et eh, Euroopa Keskpank tõi välja miljardeid eurosid selleks, et eurot eh, kaitsta. Saksa finantsminister härra Schäuble ütles, et meil on vaja abipakette ja ka härra Draghi on olnud pessimistlik euro tuleviku suhtes. ja isegi Äh, Holland, kes on siiani olnud väga eeskujulik eelarvepoliitikas, on äh, raskustes. härra Rompuy, kas teid ei üllata see sellistes tingimustes, et äh, tavakodanik ei usalda teid enam? nüüd proua Zuber. Euroopa Ülemkogu toob endaga kaasa poliitikate institutsionaliseerimise ei võeta arvesse erinevaid probleeme, tööpuuduse kasvamist, seda, et avalike teenuseid, teenustele on juurdepääs üha raskem. mitme, väga paljud perekonnad on mõistetud vaesusesse ja stabiilsus ning kasvupakett ei toimi see toob endaga kaasa rünnakuid tööliste, nende palkade äh, vastu. kõik need meetmed surutakse peale töölistele, äh, kuid samal ajal süstitakse äh, erapanka, erapankade sektorisse miljardeid ja miljardeid eurosid ja see uus äh, finantspakt on kindlasti ohuks li-, riikide suveräänsusele. see on koloniaalmeetod, kõik to-, toimib Saksamaa äh, reeglite kohaselt. Nende reeglite vastal kindlasti leiab aset mitmeid streike. härra Paksas, palun. härra juhataja, kolleegid. märtsi ülemkogu on andnud Kreekale positiivset mõju vähemalt hetkel, aga tulevikule mõeldes peame me Äh, meeles pidama, mida ütles Mario Monti Euroopa Parlamendile kõneledes, ehk demokraatia ja globaliseerimine võivad äh, koos eksisteerida rahumeelselt. kui me tahame säilitada Euroopat kui suveräänsete riikide liitu, peaksime me muutma seda, kuidas me näeme vastutustunnet. liikmesriikide valitsused peavad äh, sisse viima vastutusvõimelisi poliitikaid ja kui sellised poliitikad saavad kõikides liikmesriikides aluseks, siis ei ole meil vaja mingisuguseid fiskaalkokkuleppeid. kui liikmesriigid seda põhimõtet järgivad ning näitavad üles vastutusvõimet omaenda finantsiseisundi suhtes, kui nad pööravad tähelepanu ühisturule, teadus-arendustöö edendamisele, siis äh, suudame me Euroopa Liiduga päästa, aitäh! aitäh, härra Paksas. Philip Klaas, palun poolteist minutit. aitäh, härra Ote. ülemkogu järeldustes esimesest ja teisest märtsist äh, kõige lõpus selles osas, kus äh, mainitakse muid küsimusi, punktis nelikümmend viis, öeldakse, seal on kaks rida selle kohta, et härra Van Rompuy määrati uued, uuesti ametisse ülemkogu presidendina, nõukogu presidendina tahaksin õnnitleda küll härra Van Rompuyt, aga see võib olla ka märk sellest, et on tegelikult midagi valesti kogu Euroopa Liidu tegutsemise demokraatliku legitiimsusega. Te rääkisite murdepunktist, rääkisite, et pangad on valmis äh, äh, suure hulga Kreeka võlga maha kandma, aga ma arvan, et te olete siin näidanud pilti liiga roosilisena, sest tegelikult fundamentaalselt ei ole ju midagi muutunud varsti on vaja Kreekal jällegi uusi miljardeid. ja siis me peame jälle hakkama neid otsima, peame jälle siin võitlema hakkama, samas ei ole mingit äh, olukorra parandamise perspektiivi see on Euroopa ja Kreeka huvides, et Kreeka saaks lahkuda eurotsoonist kontrollitud ja toetatud meetoditel. see on ainuke moodus, kuidas Kreekat aidata saab, sest hetkel on Kreeka lõksus rahandusliidus, mille jaoks ta ei ole piisavalt konkurentsivõimeline. nii et hetkel ei tee me tõesti midagi selleks, et Kreekat aidata selle asemel, et me jätkuvalt karistame Kreeka rahvast niimoodi, peaksime me ehk lihtsalt tunnistama, et oli viga võtta Kreeka eurotsooni ning korrigeerida see viga. aitäh. nüüd härra Koses, kaks minutit. aitäh, härra president härra Rompuy, kõigepealt sooviksin teid õnnitleda teie tagasivalimise puhul ja ma arvan, et peaks paremini püüdma kommunikeerida ka tavakodanikele, et teie eh, töö ei ole sugugi lihtne. härra komisjoni president, daamid ja härrad, mina tahaksin rääkida kodanikest. ma olen täna kurb, öeldes, et Euroopa on kaotamas oma usaldusväärsust. ma ei räägi siin mitte valimiskampaaniatest, siin ei ole selleks õige koht ega õige aeg kuid küsimuseks on, miks on võimalik äh, selliseid, miks on sellised meeleolud äh, levimas? seda seetõttu, et meie kodanikud, kaaskodanikud, neil ei ole enam usku Euroopasse. ja usaldus on äh, valdkond, mis on vägagi delikaatne. igal kuul, igal aastal räägitakse samu sõnu Äh, ja tegelikult mõjutavad kodanikke hoopiski teod, mitte need sõnad. me liiga palju kulutame aega rääkimisele ja liiga vähe tegutsemisele. esiteks, äh, need meeleolud, mis valitsevad riikides äh, kriisi mõjul, Euroopa dimensioon peaks ometi olema see mõõde, mis meid kõiki saaks sellest kriisist päästa. komisjon ei kuula Äh, neid meeleolusid, ma ei saa öelda, et seal ei tehta midagi, seal tehakse tööd, kuid pole selgeid äh, tegusid, mis aitaksid kodanikel võrrelda seda, mis on öeldud ja mis on siis tehtud. kui räägime Kreekast, Kreekas on muidugi olukord dramaatiline. see olukord ei ole sugugi veel lahendust leidnud. aasta või paari pärast on meil uued probleemid. kui me peame, kui me meetmeid võtame, siis peavad need meetmed olema ka piisavalt tugevad ja meil peaksid olema kaitsemehhanismid äh, liikmesriikidel, olen sellest juba ammu rääkinud ja mulle öeldi, et see on siseturu põhimõtete vastane, kuidas ja kuhu me liigume ja millised on need meetmed, me peame seda kõike väga tõsiselt kaaluma. Äh, vuole ricevere una domanda che vuole porle il... One? härra Kas-, Koses, kas te olete valmis kuulama küsimust härra Wanilt? Honorable Wan, praegu. Mon cher collègue, vous parlez de souveraineté eh, lugupeetud kolleeg, te räägite eh, suveräänsusest ja te räägite ka sellest kahesest õigusloomepaketist, te olete selles osas, sellel teemal eh, raportöör. Te tahate Äh, teisesesse õigusloomesse sisse tuua lepingu, siis kokkuhoiulepingu, see on, äh, see on äh, leping, mis toob endaga kaasa majanduslanguse Euroopas ja tahate selle sisse tuua teisesse õigusloomesse, enne kui on kodanikel võimalus heaks kiita lepingut kas te võtate siis tagasi oma eh, üheksanda muudatusettepaneku kahese õigusloome paketist? see, mis on eh, astuvas lepingus, eh, see on ka Euroopa õigustikus ja selles osas ma ei ole komisjoniga nõus ja ka härra Barroso ütles, et komisjon teeb kõik selleks, et teatud osa nendest ettepanekutest õigustikku sisse võtta. me soovime üles ehitada tugevatele äh, alustele seda majanduskasvu ja me ei räägi siin majanduskasvust äh, teoorias, me räägime innovatsioonist, äh, ettevõtlusest ja just selle kallal me peame kõik koostööd tegema. aitäh, nüüd annan sõna härra Enrique Guerrero üheks minutiks aitäh! Äh, president, õnnitlen teid, äh, nõukogu, ülemkogu järeldused on kaksteist äh, lehekülge pikad, üle kolmesaja reha, aga mitte ükski rida ei räägi sellest ehk pöördumatust kahjust, mis on tehtud Euroopa projektile. Euroopa projekt puudutab konkurentsivõimet majanduses ning sotsiaalset mudelit, majanduslik konkurents ei ole võimalik ilma majanduskasvuta kodanike õigusi piiratakse äh, selliste seisukohtadega, nagu härra Sarkozy on teinud Schengeni aadressil. sotsiaalne dialoog, millesse on kaasatud ka ametiühingud, ka seda on piiratud, nagu me Hispaanias oleme näinud. kes seda kahju teevad? inimesed, kes hoiavad kõrvale sellest, et Euroopaga solidaarne olla valimiste ajal inimesed, kes ründavad Euroopat, on need, kes kasutavad Euroopat lihtsalt patuainana. see ei ole tõeline poliitika tegemine, see on populism ja ma arvan, et see on debatt, mida peaks pidama ka ministrite nõukogus. aitäh, härra Guerrero! informeerin teid sellest, et väga äh, konkreetsetel põhjustel peab härra president Van Rompuy varsti lahkuma, nii et äh, kuulame äh, härra Barroso kõnet umbes kell kümme viiskümmend ja siis kümme viiskümmend viis kuulame president Van Rompuyt, seejärel jätkub debatt. järgmiseks härra Olle Schmidt, poolteist minutit. suur aitäh, härra juhataja hoolimata nendest pingetest, mida on näha regioonide ning riikide vahel, on äärmiselt oluline üles näidata solidaarsust Euroopa Liidus. president Sarkozy peaks äh, tõesti tõsiselt järele mõtlema ning mitte suurendama natsionalismi. ajalugu oleks pidanud talle selle õppetunni juba andma. Äh, iga-aastases maksuraportis, kus mina olin raportöör, nägime me, et selle, et äärmiselt oluline on äh, jätkusuutlikult eelarveid konsolideerida, aga samas peame keskenduma ka kasvule riiklikul ning Euroopa Liidu tasandil peame tootma Euroopas rohkem kasvu ning suurendama tööhõivet. on äärmiselt oluline ka näha, kuidas oleks võimalik äh, parandada siseturgu, ühisturgu ning äh, muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks. peame võitlema ka noorte töötuse vastu, see samuti suurendab majanduskasvu ning muudab tingimused paremaks ka FKE-de jaoks. me peame eemaldama ka taksu, maksutakti, takistused on oht, et terve põlvkond Euroopas jäetakse välja külma kätte ilma mingi lootusetu paremale tulevikule. ja kuulates härra Farage'i, härra Eppinkit, härra Kölnischit ja teisi, leian ma, et mõnikord peaksid nad äh, meelde tuletama, mis on tegelikult Euroopa ajalugu, meie siin kojas peaksime tegelikult seda meeles pidama. varem ajaloos, härra Kölnisch, oleme me lahendanud probleemid lahinguväljal, seda me enam ei tee, mina kuulan teid, teie kuulate mind ja ma arvan, et niimoodi peaksime me kõik äh, ka eelistama, et Euroopa ajalugu läheb. ma arvan, et teie, härra Kölnis, äh, rikute Euroopa ideaali teha koostööd ning ma arvan, et see ei ole meie süü. ma arvan, et ka teie peaksite mõtlema, milline on teie vastutus siin, aitäh. aitäh, härra Schmidt, nüüd annan sõna proua Swinburne'ile üheks minutiks aitäh, härra juhataja tulevikus finantsstabiilsuse seisukohalt on, oleks kohane, et kõik meetmed, nii nagu algses stabiilsuse kasvupaktis on, kõikid valitsused peaksid sellest kinni. aga kui Euroopa arutas majandusjuhtimise paketti, siis on tunnistatud, et sanktsioonid töötavad ainult siis, kui riigid on pöördunud stabiilsuse tagasi, juurde tagasi. seetõttu on komisjonist ebasiiras Äh, muuta uue Hispaania valitsuse otsust, mis puudutab struktuurireforme ning defitsiidi vähendamist. Hispaania valitsuse seisukoht äh, selles, et kaks ja pool protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal mindi kõrvale avalikus defitsiidi puhul äh, ja see muudab eelnevalt seatud eesmärgid äh, saavutamatuks, siis miks komisjon ei vaata üle neid eesmärke? kriisi ajal peaksid eesmärgid olema paindlikud ning äh, neid peaks saama muuta, arvestades, mille, kuidas majandus muutub. meil on vaja liikmesriike, kes on reformile pühendunud, neil peaks andma äh, võimalusi selleks, et nad kõige paremini saaksid konkurentsi eesmärgid saavutada. ja kõik liikmesriigid peaksid võtma omaenda otsused, et majanduskasvu taastada nad ei peaks sattuma uute Euroopa Liidu reeglite usaldusväärsuse saavutamise ohvriks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Klute üheks minutiks. aitäh, president, härra Barroso, härra Van Rompuy. Äh, äh, kuidas kodanike jaoks see kriisi lahendamine tegelikult välja näeb? Äh, Nä-, nad näevad, et pangad saavad keskpangalt raha, mitte mingeid tingimusi selle raha kasutamiseks ei ole seatud, pangad võivad teha, mis tahab, samas need riigid, kes on kriisides, neile surutakse peale kohutav säästupoliitika, inimesed peavad äh, leppima sellega, et nende sotsiaaltoetusi kärbitakse, nende pensioneid kärbitakse, äh, veel väga paljude muude kärbetega Äh, kriisis olevates riikides äh, aga majandus ei kõr-, sõltu ek-, ekspordist, see sõltub siseturu tugevusest ning just nimelt need säästumeetmed takistavad nende riikide äh, arengut. härra Van Rompuy, niimoodi kriisist välja ei pääse, me surume need riigid lihtsalt veelgi rohkem nurka. ja härra Salafrakos üheks minutiks nüüd. aitäh, president mina kardan, et me kõneleme siin majanduskasvust, me äh, palume äh, rõhutada eelarvedistsipliini, aga tegelikkuses tekitab see kõik üha rohkem probleeme, kui me võrreldes nendega, mida me suudame lahendada. niisiis Ehm, siin tekib maksudest kõrvalehiilimise võimalus, selle, sellega ei tegelda. samuti peame vaatama sotsiaalkindlustussüsteemi, mida need meetmed õõnestavad. näib, et olukord läheb järjest hullemaks. detsembris Äh, oli noorte tööpuudus viiskümmend protsenti ning VKE-d on meie majanduse selgrooks, aga üksteise järel need VKE-d lähevad lihtsalt pankrotti. meie sotsiaalne mudel on sattunud ohtu, härra Van Rompuy. Äh, ma õnnitlen teid, et teid uuesti ametisse valiti aga äh, ma arvan, et äh, te, härra Barroso ja teie ei tohi kindlasti eeldada, et me hakkame teid õnnitlema äh, lihtsalt sellepärast, et lihtsalt niisama, me tahame, et oma tööd korralikult edasi teeksite ja probleemid lahendaksite. härra Van der Stoe, vabandust, proua Bergmann Äh, ülemkogul asuti suuri ettesamme selleks, et äh, Euroopa Liit äh, läheks jätkusuutlikuma arenguteed, võeti vastu kahene õigusloomepakett, aga üks asi on täiesti selge. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias öeldakse, et meil on vaja kiireid edusamme, et ühisturg tuleb välja kujund-, kujundada, teadus- ja arendustegevust tuleb edendada selleks, et töökohti luua minul aga on mõningaid kahtlused seoses noorte tööpuudusega. selles valdkonnas me peaksime tegema küll kõik, mis võimalik selleks, et äh, noorte tööpuudust äh, vähendada, et anda noortele valikuvõimalus. ma arvan, et meil tuleb rohkem investeerida haridusse ja koolitusse see on parim viis, kuidas me saame äh, luua noortele täiendavaid töökohti. andkem noortele võimalus, neil on selleks õigus, aitäh, aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Saarjus Volski. aitäh, president! ma arvan, et asjad arenevad kiiremini, kui ülemkogud jõuavad kokku tulla. kriisi kohta on juba väga palju öeldud, aga teod, nagu me näeme, ei ole piisavad. niisiis, meil on kindlasti vaja nii konsolideerimist kui ka majanduskasvu aga me peame seda majanduskr-, majanduskasvu ka tegelikult saavutama, mitte ainult sellest rääkima. see tänane arutelu äh, meenutab mulle sotsialismi ajas, aegseid arutelusid äh, ja äh, seda arutelu majanduskasvu teemal nõndanimetatud sotsialistlikes riikides Äh, me peame looma majanduskasvu äh, võlakirjad, äh, mitte siin mingeid stabiilsusvõlakirjad. ja ärgem unustagem selle kriisi konteksti, tegemist on üldise väsimusega, sellega, et poliitiline tahe on kadumas ja rahvuslik egoism tõstab pead Äh, nii äh, teatud internetilehed näitavad, et selline natsionalism levib üle kogu Euroopa, äh, just eriti kriisi ajal, rikkudes põhiväärtusi ning liikumisvabadust Euroopa Liidus ning loomulikult kaasnevad kriisiga ka kahjud näiteks välispoliitikaga, meie välispoliitika muutub järjest nõrgemaks ning on tekkinud oht, et Schengen lihtsalt lammutatakse meil on, me ning kõige selle taustal me võtame kasutusele topeltstandardid. Kreeka äh,, Kreeka on äh,, me oleme Kreekat päästnud, me oleme üles näidanud solidaar-, solidaarsust ja Kreeka on meie jaoks oluline, sellepärast et ta on äh, Euroopa Liidu idapiiril. aga samas me kasutame teistsuguseid standardeid Ungari puhul, Ungarit karistatakse selle eest, et Äh, selle eest, äh, et eelmine sotsialistlik äh, valitsus viis majanduse kohutavasse olukorda, praegune valitsus teeb suuri jõupingutusi võlakoorma vähendamiseks, aga teda karistatakse teie poolt, härra Barroso Äh, Hispaaniat praegu toetatakse, et Hispaania saavutaks oma äh, defitsiidi eesmärgid, samas Ungarit karistatakse hoopis teistmoodi äh, puudujäägi eest, nii et, et millise signaali saadab see patustele ja reformaatoritele? kas need, kes Eurotsooni ei kuulu, neid koheldakse teistmoodi või kuidas? aitäh! ja nüüd saab sõna proua Peres härra asepresident, tahaksin edastada äh, sõnumi presidendile selleks, et äh, õnnitleda teda ülemkogu tulemuste puhul räägiti väga kesksetest küsimustest Euroopa identiteedist ja demokraatlike protsesside legitiimsusest. ülemkogu iseloomustas äh, ühe lepingu all kirjastamine ja need riigid, kes kõige enam toetavad niinimetatud Mercosi strateegiat, on tegelikult praegu raskustes. nii Hispaan-, ei Hispaania ega Holland ei saaks praegu seda lepingut äh, korrektselt äh, täita. kuid äh, ma meenutan teile, et paradoksaalselt peame me siiski rääkima majanduskasvust äh, ja räägime siin äh, kuldreeglist, meil ei ole võimalik saavutada äh, suuremat majanduskasvu, kui me lähtume ainult siseturu loogikast. see on pigem sellise negatiivse äh, lõimumise poliitika me peame äh, silmas pidama seda tasakaalu, mis on sisse kirjutatud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse, ei ole võimalik saavutada suuremat majanduskasvu Euroopa sotsiaalmudeli hävitamisega ja need, kes räägivad protektsionismist, need õõnestavad Euroopa identiteedi aluseid. me peame eelkõige rääkima tööhõivest, ühtsest tööstuspoliitikast, ühtsest energeetikapoliitikast eh, ning võitlusest maksudest kõrvalehoidmise vastu, mitte koode kaupa hukka mõistma teatud riikide ühepoolset tegutsemist. meil peab olema sidus liikmesriikide äh, ühtne tegutsemine. Rääki-, peame rääkima euro võlakirjadest ning finantstehingute maksustamisest, aitäh! aitäh ja ma kindlasti edastan selle sõnumi president Schulzile ja nüüd härra Barroso. aitäh, härra president, vastan konkreetsetele küsimustele. kõigepealt kaheteistkümne valitsusjuhi kiri ma võiksin alla kirjutada praktiliselt kõigile nendele sõnadele, mis selles kirjas on. Need on väga olulised sõnad majanduskasvu seisukohalt, räägitakse siseturu öö, tähtsusest ja nii edasi. ja siin on kaks aspekti, mida ma tahaksin välja tuua. esiteks, selles kirjas ei ole mingit viidet sotsiaalmõõtele ning, mõõtmele ning val-, vaesusevastasele võitlusele ja teiseks ma olin hämmastunud samuti ülemkogu ees esinedes, et ei ole mitte ühtegi viidet kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. strateegia, mis võeti ühehäälselt vastu ülemkogu poolt, seda ei mainita mitte sõnagagi eh, nendes valitsusjuhtide, selles valitsusjuhtide kirjas ja seda ma ka ütlesin äh, riigijuhtidele. kui äh, me oleme sellise strateegia vastu võtnud, siis me peame sellest kinni pidama kõikides valdkondades ja kõikidel tasanditel. ja ka oma vastuses, mille ma saatsin kaheteistkümnele valitsusjuhile, ma lisasin kõik need äh, meetmed, mis on Euroopa Liidu institutsioonide poolt võetud nii komisjoni kui ka nõukogu poolt ja paljud nendest küsimustest äh, blokeeriti just nende riikide poolt, kes allkirjastasid selle kirja. räägime ühenduse patendist, räägime sellest juba viimased kolmkümmend aastat, kuid sellest hoolimata on meil endiselt valitsusi, kes räägivad suuremast majanduskasvust, kuid endiselt blokeerivad patendi äh, sündi, ühenduse patendi sündi kui me räägime Euroopast, kui me ütleme, et Euroopal on praegu rasked ajad ja see tõepoolest on tõsi, siis me peame vaatama, kes teeb enda poolt kõik selleks, et Euroopa asja edasi viia või kes on need, kes blokeerivad kõik need edusammud. see on väga oluliseks näitajaks selleks, et meil oleks poliitiliselt aus ning ka intellektuaalselt aus debatt. Kreeka küsimus siin on ausus eriti oluline. Kreeka on sellises olukorras mitte euro tõttu, sest on ju ka teisi riike väljaspool euro, euroala, kel, kes samuti vajavad abiprogramme ja ka väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Island, kellel olid samuti väga olu-, väga suured probleemid ja väga sarnased Euroopa Liidu riikide probleemidele see kriis tegelikult põhineb kahel põhjusel. esiteks riikide võlgade tasumise jätkusuutlikkuse puudumine ning teiseks see, et meil ei ole olnud järjepidevust erinevate poliitikate vahel ja need on väga olulised ka euro seisukohast, meil on tegemist äh, rahandusliiduga, mis on üks, mis on üheks rahanduspoliitika instrumendiks Euroopa Liidus, kuid äh, tundub, et äh, tundub mulle, et ähm, Euroopa, kriis Euroopas äh, on tingitud euro olemasolust, see on täiesti vale. ja just seetõttu ei ole mulle vastuvõetav see, et osad ka siin räägivad äh, suur, suurtest kannatustest, mis Kreeka on pidanud äh, läbi tegema, kuid äh, samas nende riigid pole mitte eurot ega mitte naelsterlingitki kulutanud selleks, et euro, et Kreekat aidata. ja milline siis võiks olla lahendus, räägitakse maksevõimetuse väljakuulutamine, default. kui kas me räägime siin maksejõuetuse välja kuulutamisest ka Euroopa Liidu puhul. kuidas äh, me peaksime siis käsitlema kogu seda, äh, seda ühise äh, süsteemi toimimist, selle halvamist, tuua välja nüüd lahenduseks maksejõuetuse väljakuulutamine, see on täiesti, äh, see on üks halvemaid äh, lahendusi nii intellektuaalselt kui poliitiliselt. räägitakse, et see programm ei äh, toimi, et see on troika väljamõeldis. Kreeka abiprogramm võeti vastu ühehäälselt liikmesriikide poolt, liik-, eurotsooni liikmete poolt ja samuti ka FMI osales selles, et välja töötada pikaajaline abiprogramm Kreekale. Kreekal, Kreeka kiitis selle programmi heaks, mitte ainult äh, valitsus, vaid ka parlament kahe põhilise erakonnaga nüüd öeldakse, et see ei toimi ja ei ole võimalik, et see kunagi hakkaks toimima kõige olulisem on praegu Kreekat äh, aidata. peame vaatama, kuidas on meil võimalik teatud ühiskondlikke äh, rühmi kaitsta, kuid äh, samas peame silmas pidama seda, et meil ei ole mitte mingeid muid võimalusi, kui aidata Kreekal läbi viia struktuurseid reforme. teine küsimus, standardid ning võrdsus Sarjus-Volski, härra Sarjus-Volski tõi selle välja. komisjon teeb kõik endast sõltuva selleks, et äh, kõiki lepingutes äh, sätestatud ka ellu rakendada. Ungari ning Hispaania argument ei ole vettpidav, sest siin on väga selge vahe sees. Ungar, Ungari peaks äh, Äh, pidi äh, eelarve puudujääki äh, vähendama kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, Hispaania kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, me oleme Ungarile välja pakkunud teatud meetmeid, mitte ainult Ungarile, tegelikult oli neid riike lausa viis. Poola, Küpros, Malta, Belgia ja Ungari. kõik nõustusid, välja arvatud Ungari nii et tegemist ei olnud mingi erikohtlemisega Äh, Ungari suhtes, vaid Ungari ise ei soovinud äh, komisjoni soovitusi järgida, vastupidiselt sellele, mida tegid ülejäänud neli riiki. nii et äh, väga vale oleks luua siin lõhet Eurotsooni riikide ning sellest väljapoole jäävate riikide vahel Euroopa Komisjon käsitleb Euroopa Liitu tervikluna, meil ei ole siin kahte erinevat äh, reaalsust. see tänane arutelu oli väga huvitav, väga kasulik ja ma nägin teatud äh, konsensuslikke elemente. esiteks, esiteks peame me tegema enam selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu peame võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu. komisjon ei esine ainult deklaratsioonidega, me oleme juba teinud endapoolseid ettepanekuid, me oleme välja tulnud vastavate direktiivi ettepanekutega ja meil on ka läbirääkimised kolmandate riikidega. kuid meie samme blokeerivad kaks liikmesriiki ja te teate, et siin on äh, ühehäälsus äh, vajalik. ja meil on vaja sellest äh, ummikust kuidagi välja tul-, tulla. ja rääkides Kreekast, see oli üks nendest teemadest, millest ma rääkisin ka peaminister Papademoga. enne kui sõlmida leping äh, Euroopa Liidu nimel äh, Šveitsiga ja, ja teiste kolmandate riikidega, on vaja, et Kreekal oleks äh, kahepoolne leping Šveitsiga. ma ei maininud seda mitte ainult Kreeka peaministrile, vaid mainisin ka Šveitsi konföderatsiooni juhile veel üks konsensuslik element tänases arutelus on vajadus ühtse turu lõpuleviimiseks ja ühtse turu akt, selles osas võite täiesti meile kindlad olla. väga olulised on investeeringud, just seetõttu oleme astunud ka omapoolseid samme, esitanud äh, need äh, nõukogule et me saaksime investeeringute vallas ette, edasi minna juba praegu, äh, soodustada investeeringuid. enamik liikmesriikidest, nad ei näe oma eelarvetes ette suuri äh, eraldisi investeeringute toetamiseks, kuid me peaksime tegema koostööd selleks, et lisavahendid Euroopa Liidu tasandil sellele valdkonnale eraldatakse. olgu see siis järgnevate finan-, järgneva finantsperspektiivi äh, raames, et me saaksime tõepoolest äh, jääda ambitsioonikaks selles vallas ning et äh, majanduskasv äh, tõepoolest tugevneks investeeringute abil. kuid kindlasti on vaja veel palju tööd, äh, suurt otsustavust majanduskasvu saavutamiseks on meil vaja tõsiseltvõetavaid jõupingutusi, otsustavust selleks, et me tõepoolest täidaksime neid kohustusi, mille me oleme enda peale võtnud nii institutsioonide poolt kui ka igaüks meist individuaalselt, aitäh! aitäh, härra Barroso ja nüüd saab sõna nõukogu president härra Van Rompuy. lugupeetud president, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes mind omalt poolt õnnitlesid tagasi valimise puhul see entusiasm ei olnud äh, kõikide puhul muidugi sama suur. nüüd aga rääkides meie üldisest strateegiast, kuna päris palju äh, kriteeriti kogu seda plaani üldiselt üldine strateegia Euroopa Liidu tasandil ning samas liikmesriikide tasandil, see on strateegia, mida toetasid kõik liikmesriigid, kõik äh, peaministrid, äh, äh, kogu kriisi vältel. kõik see Need, kes olid ametis ka kaks ja pool aastat tagasi, neid on äh, kaksteist ja ülemkogu toetab endiselt äh, seda strateegiat, mis on valitud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki äh, seda fiskaalpaketti toetavad. Nende kahe ja poole aasta vältel on see äh, strateegia olnud äh, toetatud, seda on toetanud kõik äh, liikmesriigid, kuid muidugi on see tee olnud raske ning ebapopulaarne. me peame kasutama pikaajalisi meetmeid ja me jääme endale kindlaks, me jääme sellele teele. oma sissejuhatuses rääkisin väga ettevaatlikult sellest, et me, strateegia on jõudnud pöördepunktu, punkti ja on tõestanud äh, enda olulisust. ja seda siis tõlgendati nii, nagu oleks tegemist kriisi äh, lõpuga, no ärge kartke, tõepoolest see nii ei ole, ma rääkisin pöördepunktist. enam ei räägita meedias äh, sellest, et tegemist on Eurotsooni lõpuga, see on väga oluliseks signaaliks. kas kõik probleemid on sellega lahendatud? ei, sugugi mitte. kui ma näen, et intressimäärad on märkimisväärselt mitmetes liikmesriikides langenud, võime öelda, et oleme Äh, põhjas ära käinud, kuid muidugi on meie ees äh, veel pikk-pikk tee. kõige kindlamaks äh, viisiks majanduskasvu saavutamiseks, mis oli meil kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja mis jätkub ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, see on usalduse taastamine Eurotsooni tulevikku. see on kõige esimeseks tingimuseks majanduskasvu saavutamiseks kuid praegu on sellest usaldusest paljudes äh, riikides puudu äh, kodanike äh, usaldusest ning investorite usaldusest. loodame, et varsti on veel võimalik ka tarbijate ning investorite usaldust kasvatada me räägime siin tulemüürist, räägime teistest algatustest finantsvaldkonnas, kuid me unustame tihtipeale selle, et lisaks tulemüürile oleme me välja tulnud mitmete meetmetega, mis on jätkusuutlikud, nendest räägitakse siin liiga vähe. räägime struktuursetest reformidest tööhõiveturul, tööturul, tööturul räägime konkurentsivõime suurendamisest liikmesriikides ja Euroopa Liidus üldiselt, just seda on meil vaja, sest muidu öö, oleme me varsti uuesti öö, kriisi tingimustes. Euroopa poolaasta, Euroopa poolaastat ei mainitud mitte kordagi. jah, võib-olla tõepoolest öö, vihjati siin sellele, kuid äh, otseselt ei mainitud seda, kuid see just ongi ülemkogu äh, sammude eesmärgiks vaadata, kus me praegu oleme, milline on olukord eelarve valdkonnas, makromajanduslikult äh, tööhõive valdkonnas järgnevatel kuudel tullakse välja mitmete soovitustega komisjoni poolt äh, liikmesriikidele ja juuni ülemkogul on meil võimalik sellest kõigest rääkida, sest kui me ei võta Euroopa poolaastat tõsiselt, siis äh, olen, oleme varsti jälle kriisis. ja minu jaoks on see pettumust äh, valmistav, et seda ei mainitud siin kordagi. see on ju midagi, mille kiitis heaks ka Euroopa Parlament ja seda väga entusiastlikult. suureks väljakutseks on eelarvepoliitika tugevdamisel kõikides liikmesriikides säilitada, eh, silmas pidada pikka perspektiivi eh, komisjoni president mainis kahe tuhande kaheteistkümnenda aast-, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja me peame muidugi eelarvepoliitikat tugevdama, kuid äh, peame siiski säilitama teatud eraldised äh, arendus- ning uurimistegevusse, haridusvaldkonda, investeeringute valdkonda, äh, kliimamuutuste vastasesse võitlusse ja nii edasi nii et kõike seda silmas pidada, eelarvepoliitika äh, väljatöötamisel on väga suureks väljakutseks. on tehtud äh, hiigelsuuri jõupingutusi, seitsekümmend protsenti Kreeka äh, võlast on tagatud Euroopa Liidu poolt, kõik need, kes soovisid veelgi rangemaid meetmeid maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses. meil on siin ühehäälsuse nõue. siseriiklikult ei ole meil vaja silmas pidada Euroopa Liidu raamistiku, kui on tegemist mingi konkreetse probleemiga Kreekas, siis see on maksude kogumine. ja see on tegelikult ka eelarve defitsiidi põhjuseks praegu on meil tegemist äh, eelarvepoliitika tugevdamisega, defitsiidi vähendamisega ja siin ongi Euroopa Liit appi tulnud Kreekale ning äh, aidates Kreekat äh, summaga, mis võrdub saja protsendiga Kreeka SKT-st. see on märkimisväärne ning väga kõnekas fakt ja kui me räägime siin eelarve defitsiidi vähendamisest, siis me peame silmas pidama ka kliimaalaseid eesmärke. ka selle kallal me peame tööd jätkama selleks, et saavutada suurem energiatõhusus. me peame minema kaugemale eelarvekärbetest, me peame välja töötama tööhõivepoliitika konkreetsed sammud meie poole on pöördutud abi saamiseks ning aprillis loodame ka nendele abipalvetele vastata. on vaja poliitikat, mis oleks suunatud Kreeka aitamisele ja me oleme täiesti pühendanud, pühendunud sellele eesmärgile. ühtse turu äh, süvendamine on väga oluliseks prioriteediks, siin on ka kaheteistkümne valitsusjuhi kiri öeldakse, et seal öeldi, et selles kirjas üldse sellest siseturust ei räägitud, kuid kui te loete seda tähelepanelikult, siis ei ole tegelikult, tegelikult ei ole arvesse võetud kõiki neid elemente, mis on kaheteistkümne kirjas välja toodud nüüd äh, majanduse taaskäivitamise poliitika, siin äh, räägiti sellest äh, mitmel korral. majanduse taaskäivitamise poliitika peab arvesse võtma muutuvaid tingimusi, meil peaks olema palju taibukam, palju tundlikum poliitika. ja selle poliitika sees peaksime me alati silmas pidama äh, neid äh, kulutusi, mis võiksid endaga kaasa tuua äh, majanduskasvu. lõpetuseks Süüriast ja Bosniast. aga äh, Süüria puhul me peame kõigepealt saama mandaadi ÜRO Julgeolekunõukogult mitte Euroopa riigid ei blokeeri probleemide lahendamist, tegemist on kahe riigiga, keda on ka mainitud ülemkogus vastu võetud otsustes. ning need kaks riiki ei lase meil Süüria suunal edasi tegutseda nüüd, kui me tahame humanitaarpoole pealt midagi muuta, kui me tahame kaitsta neid inimesi, kes humanitaarabi Süürias osutavad, siis selleks on meil vaja ÜRO mandaati. Liibüa puhul meil selline mandaat oli ning seda mandaati me ka täiel määral kasutasime ära. loomulikult olid meil erinevad eesmärgid, aga Süüria puhul meil sellist mandaati ei ole. Bosnia küsimuses Äh, mul äh, oli väga huvitav äh, arutelu Bosnia-Hertsegoviina uue peaministriga. Bosnia-Hertsegoviina uus valitsus on väga Euroopa-meelne. niisiis Euroopa institutsioonid on valmis Bosniat toetama niimoodi, et Bosnia saaks säilitada oma Euroopa väljavaated ning esmakordselt me oleme tunnistajaks tõelisele euroopalikule tahtele selles riigis, tõesti soovitakse liikuda Euroopa suunas. niisiis tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid. aitäh, härra Van Rompuy. Te ütlesite, et, et entusiasm teie ametisse nimetamise osas ähm, siin saalis varieerus ja ma arvan, et see on täiesti normaalne. Äh, parlament, äh, me oleme, me parlamendina oleme väga äh, mitmekesised, aga ma võin enda nimel öelda, et kogu parlament õnnitleb teid ametisse nimetamise puhul, ma tean, et teie ülesanne on väga raske ning ma tahaksin teid tänada teie isikliku pühendumuse ja aususe eest ja sellesse me suhtume siin küll kõik entusiastlikult, aitäh! glaube ich die herren präsidenten barroso und äh, van rompuy und überlassen sie ihrem schicksal. bei uns sind sie immer. nüüd äh, ütleme head aega presidentidele van rompuy ja barroso ma arvan et äh, see on siin on kõige parem koht nende jaoks kahjuks nad siia ka jääda ei saa nii et jätkame oma debatiga kõigepealt annan sõna härra haaglundile aitäh, härra president, äh, härra Van Rompuy, härra Barroso, kes lahkuvad, ütlen äh, lühidalt, et mul on hea meel, et äh, nõukogu rõhutas seda jätkusuutlikku tööd ning ähm, töökohtade kasvu ei saa see ei saa põhineda defitsiidil ja suurematel võlgadel ja see on ka põhjus, miks me oleme töötanud selle nii-öelda kuuese paketi kallal, mul on hea meel, et härra Van Rompuy sellele ka viitas, sest et see on tegelikult töötanud nende riikide puhul, kes on tänu sellele kuuesele paketile korrektiivseid samme ette võtnud. kahjuks äh, Ungari selleks võimeline olnud ei ole arvestades seda kahese paketi läbirääkimisi, mis hetkel jätkuvad, oleks ilmselt kõige parem, kui nõukogu hetkel tunnistaks seda, et meil on vaja suuremat automaatsust selleks, et äh, saada usaldusväärsed äh, äh, kahese paketi tulemused. kuuese paketi puhul oli nõukogu selle tulemuse vastu, meie nõudsime seda ja tulemus oli lõpuks väga hea. härra, härra Verhofstadt rääkis juba sellest lunastusfondist ja Ähm, me ei tohi neid hetke päästemehhanismi turusurve tõttu lihtsalt ülespoole toetada kogu aeg. mis puudutab aasta kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärke, siis jagan härra Barroso küünilist reaktsiooni äh, näiteks äh, hiljutisel ülemkogu koosolekul tahtis sama ülemkogu võtta ära viissada kuuskümmend miljardit eurot äh, teadus-arendustöölt aastaks kaks tuhat kakskümmend, parlament õnneks eh, peatas selle, aga see näitab, et nõukogu ei täida omaenda eesmärke ning tööd on veel teha päris palju, aitäh. aitäh. järgmiseks härra kaheks, kaheks minutiks härra Zalba Pidegain. aitäh, härra juhataja, daamid ja härrad austatud äh, parlamendiliikmed, äh, see on minu kolmas sõnavõtt äh, täiskogus sel teemal ning pean kinni oma esialgsest joonest. nagu ütles minu kaasmaalane Miguel de Unamuno, ei ole õige läheneda samale probleemile vale vahendiga üha uuesti ja uuesti, lootes, et niimoodi on võimalik seda parandada ja see iseloomustab seda, mis on aset leidnud ülemkogudes, me peame lõpule jõudma tööga, mida me oleme alustanud, me peame saavutama majanduskasvu, ehm, kokkuhoiupoliitikaga saavutame me stati-, stabiilsuse ning usaldusväärsuse, aga samas me peame tulema sellest kriisist ka välja, looma töökohti ning tagama heaolu. peame võtma meetmeid, võtma vastu meetmeid selleks, et luua kasvustiimuleid äh, Äh, nii nagu need on varematel ülemkogudel kokku lepitud ja nende meetmetega peavad kaasas käima ka reformid. Hispaania on äh, pühendunud sellisele reformistlikule agendale, hiljuti oleme vastu võtnud kolm reformi, mis puudutab eelarve stabiilsust, äh, finantsreforme ning tööjõureforme ning me siin ei kavatse ka peatuda, jätkame oma reformiprojektiga. nagu me täna kuulsime, Hispaania mitte lihtsalt ei kuuluta välja reforme, vaid me ka rakendame neid reforme. nii et kui me oleme äh, nõustunud millegi tegemisega, siis laske meil seda ka tegelikult teha. loomulikult peame me saama kohanduda muutuvate tingimustega, sest et tingimused ju muutuvad, aga nagu ütles hetke president Arhoi ja seda on öelnud ka meie majandusminister, kui Hispaania endale kohustuse võtab, siis Hispaania selle ka täidab. ning Hispaania on näidanud seda väga selgelt. me mängime avatud kaartidega ning äh, oleme pühendunud sellele, et kõik oma kohustused täita, aitäh! suur aitäh! nagu te näete, siis me oleme veidi ajakavast maas, mistõttu kavatsen äh, olla range Äh, rangem kui äh, minu eelkäija siin toolis, kahjuks. aga ma arvan, et me siiski suudame aja tasa teha. härra Pulmanil on nüüd kaks minutit. härra juhataja, kolleegid üks samm majandusarengu realiteedi suunas sai aasta alguses kukkus äh, majandus, majanduskasv aasta alguses kokku Hispaanias isegi märkimisväärsemalt, Portugalis ei tundu asjad paremad ning isegi Hollandis on probleeme. ning äh, isegi Saksamaal äh, ja president ütles, et enne kui ta lahkus, et meil on olnud kasulik arvamuste vahetus, üritan nüüd siis aru saada, mida ta sellega silmas pidas. komisjoni president ning nõukogu president mainisid kümme-viisteist korda täna hommikul majanduskasvu ning tööhõivet, kas keegi on midagi muu, kas midagi on muutunud ja, ja selle tulemusel või kas midagi muutub, ei. Need on tühjad sõnad, mida me siin kasutame, aga mis tegelikult midagi ei muuda, nii et ma tahaksin teada, mis on uut selles seisukohas nii ülemkogu, nõukogu liikmesriikide kui komisjoni poolt äh, Äh, härra Barroso jah ütles, et äh, struktuurireformid peavad võtma arvesse ka sotsiaalse poole, mida ta selle all silmas pidas? kas te olete nõus äh, härra Svoboda mõttega, sotsiaaldemokraatide mõttega, kui me ütleme, et jah, noortel inimestel peavad olema väljavaated ning me peame tagama, et neil need oleksid, kas te tahaks, et et liikmesriik, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oleks miinimumpalgad, mis oleksid dünaamilised ning kohanduksid kasvuga Te ütlete jah, et majanduskasv peab aset leidma, aga teie äh, teenistused on alati öelnud, et sellel ei ole mitte midagi pistmist äh, investeeringutega, ütlete, et peame seda tegema ainult struktuurireformidega. on äh, vastastikuse mõistmise memorandum, mis peaks seda mainima. kus on need investeeringute koridorid, me arutasime kuuendase paketi raamis kui te ei ütle midagi investeeringute kohta, siis ei ütle midagi kasvu kohta, sõnade aeg on möödas, me tahame vastuseid. aitäh, härra Pullmann! ja ka tänan ka selle, seda fänniklubi, keda te olete endaga kaasa toonud. järgmiseks härra Šeflin, kaheks minutiks. aitäh, äh, härra juhataja. ülemkogu otsus toetada Serbia kandidatuuri, sellel on kahene tähtsus. Serbia puhul tähendab see seda, et lõpuks on ometi lõpule jõudnud äh, Jugoslaavia sõdade järelmõjud ja see selline jääv eeldus, et serblased on nagu need pahad siin ja nüüd, kui Serbia on äh, kutsutud, siis saab selle peatada. Serbia on nüüd äh, osaks Euroopa perest, sellel on pikk äh, ja oluline tähtsus. Euroopa ilma Serbiata on ju ettenägematu ning siin saab saavutada stabiilsust mitmetes valdkondades Serbia on nüüd võtnud endale kohustuse võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, sest et eh, Balkan on siiamaani olnud eh, riikide üleste maffiate jaoks eh, kerge saak. aga siin on ka teine tähendus, see teeb selgeks, et Euroopa Liidu laienemine, mis liigub edasi küll aeglaselt, ei ole peatunud ja sellel kindlasti on oma märk ka ülejäänud Kagu-Euroopale. Kagu ja hoolimata majanduskriisist Euroopa Liit jätkuvalt äh, üritab äh, laiendada oma lähikonnas stabiilsust, toetudes pehmetele jõududele. Ähm, ja see, et kavatsetakse paika panna teekaart, on selged sammud nende eesmärkide saavutamiseks. kõik need strateegid ja poliitilised eesmärgid aga sõltuvad sellest, kuidas on võimalik äh, ületada äh, see majanduskriisi äh, pikad tagajärjed ja see oli ka tippkohtumise peamiseks eesmärgiks. äärmiselt oluline on see, et majandusdistsipliin käiks käsikäes sellega, kuivõrd oluliseks peetakse majanduskasvu. kui seda ei juhtu, siis ei ole Euroopa Liit enam nii atraktiivne ning see pehme jõud, mis Euroopa Liidul on, kindlasti väheneb. suur aitäh! järgmiseks üheks minutiks härra Kalfin, palun. aitäh, juhataja, president äh, Barroso ütles just, et kasvu ei saa olla ilma stabiilsuse ning äh, äh, usaldusväärsuseta, aga mingisugust stabiilsust ning usaldusväärsust ei ol-, ei saa olla ka ilma majanduskasvuta. probleem, mida me nüüd ära märgime nõukogu ning komisjoni tegevusega, on Ehm, need meetmed, ehm, mida kasutatakse, aga need on ju erapoolikud, ühest küljest on siin fiskaalmeetmed, mis on toodud seadusandlusesse, millega käivad kaasas tõsised karistused, aga teiselt poolt, kasvu poole pealt eh, on meil sõnad meeldivad deklaratsioonis ilma eelarve toetuseta. tulemus on väga selge, mul oli võimalus seda näha, eh, koos oma kolleegidega Kreekas. Kreeka majandus ei suuda nüüd selle võlaga toime tulla ja need on selle Euroopa poliitika tagajärjed, mida härra Barroso on palunud meil toetada. mis oleks lahenduseks? lahenduseks oleks struktuurilised muutused, osaline võla mutualiseerimine ning tugevamad meetmed. aitäh ja nüüd saab sõna härra Stolojan. aitäh, president. ma tahaksin avaldada rahulolu seoses nende jõupingutusega, mida nõukogu ja komisjon on teinud eh, selleks, et me jõuaksime rahulikumatesse vetesse, eh, eriti nende liikmesriikide osas, kellel on väga suur võlakoorem aga ma olen pettunud, et isegi pärast seda ülemkogu Rumeenia ja Bulgaaria on endiselt väljaspool Schengeni ruumi. kuigi need kaks riiki on täitnud kõik tingimused, mis neile äh, on seatud selleks, et Schengeni ruumiga liituda. ei ole sugugi juhus, et ainult üks liikmesriik on Rumeenia ja Bulgaaria liitumisele vastu ning ma ütlen, et see ei ole sugugi juhus, et just nimelt Hollandis üks väike erakond, väike valitsuserakond on tulnud välja algatusega luua veebilehekülg, mis solvab Euroopa väärtusi, mis solvab inimeste vaba liikumist Euroopa Liidus. kahjuks kuni siiamaani on Euroopa Komisjoni suhtumine ja nõukogu suhtumine äh, olnud väga nõrk. ma leian, et meie ei tohi selliseid algatusi äh, lubada liikmesriigis, äh, mis kuulub Euroopa Liitu. tegemist on tegevusega, mis on vastuolus Euroopa väärtustega. ma loodan, et Euroopa Parlament täna pärastlõunal võtab kasutusele ranged meetmed selleks, et selliseid algatusi hukka mõista, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Podimata. suur tänu, härra president, kõigepealt julgustav on näha, et me kõik nüüd oleme ometi lõpuks tunnistanud seda, et kui me nõuame selliseid finantsturumeetmeid ühepoolselt, ei too see välja ei Euroopat ega Kreekat mingisugusest kriisist. on väga hea meel, et me näeme, et sellest ei piisa, meil on vaja nüüd rohkem tegusid kui suuri sõnu. me peame suutma veenda ka Euroopa kodanikke meie töös, me peame äh, tegelema selliste meetmete juurutamisega, näiteks nagu seda on finantstehingumaks või äh, ühisvõlakirjad ja tooma selle uue eelarve äh, kava juurde sisse. siin kojas ja mujal on väga palju neid inimesi, kes on võtnud sõna demokraatia nimel, on rääkinud sellest, et Kreeka peaks lahkuma Eurotsoonist, loomulikult kõigil võib siin kojas olla oma seisukoht, lõppkokkuvõttes on ju tegemist demokraatliku kojaga, kuid ma siiski kutsuksin teid üles mitte äh, trampima jalge alla Kreeka rahva huve, sellepärast et seitsmekümne viie protsendi ulatuses on rahvas hääletanud eurosse jäämise nimel ja mitte keegi ei ka-, kasuta ära oma isiklikke raskusi selleks, et mingisuguseid huve teenida, mis ei ole üldsuse huvides. suur tänu, ma tuletaksin kolleegidele meelde, et palun pidage kinni kõneajast, sellepärast et äh, iga sekund tähendab seda, et lõpuks hääletame kell neliteist. aga härra Rangel saab järgmisena pooleteiseks minutiks sõna suur tänu, härra president. ma tahaksin kõigepealt äh, tunnustust avaldada nõukogu liikmetele, sellepärast et need ei ole sugugi ideaalsed äh, lahendid jah, aga ainuvõimalikud lahendid. ei ole mm, kõhklustki selles, et me võime täna vaadata märksa optimistlikumalt äh, tulevikku ja minna kaugemale, kui oleks võinud arvata äh, veerand või pool aastat tagasi. väga palju liikmesriike on teinud suuri jõupingutusi selleks, et äh, oma rahandus korda saada ja tegelikult mõnedes liikmesriikides on sellised kasinuskavad võetud käibele ainult sellepärast, et Euroopa Liit on seda nõudnud usaldusväärsuse tagamiseks Euroopa Liidus on no,, finantsturgudel, vabandust, on väga oluline, et need plaanid aga ellu viia, viidaks ja et majanduseks hakkaksid taas kasvama. Need tagatised, mis on nüüd antud, sealhulgas ka Portugali riigile, Portugali riigi poolt, eelarvete konsolideerimise ja riigi rahanduse kordasjäämiseks, ja arvestades, et kakskümmend viis liikmesriiki on uuele lepingule allkirja annanud, on meil, andnud, on meil nüüd võimalus tõesti pöörduda tagasi kasvuteele, kuid ainult see usaldus, mis kasvab eh, samm-sammult, on selle kasvu aluseks ja sellepärast on minu meelest oluline rikaste solidaarsus vaeste suhtes, aga ka vaeste solidaarsus rikaste suhtes, suur tänu! suur tänu! järgmisena üheks minutiks saab sõna härra Raudšek. aitäh, härra president! kallid kolleegid, nagu te teate, Tšehhi Vabariik euroskeptikutest konservatiivide ja eurofoobse presidendi juhtimise all ei andnud eelarvepaktile allkirja. ja mina Tšehhi Vabariigi kodanikuna pean siin tunnistama, et see oli suur viga. Tšehhi Vabariik on geograafiliselt, poliitiliselt ja majanduslikult Euroopa südames ja sellepärast on Tšehhi Vabariigi eh, huvides nii majanduslikult kui ka poliitiliselt panustada sajaprotsendiliselt Euroopa integratsiooni, sealhulgas eh, toetada ka igasugust eelarve või äh, Äh, rahandusintegratsiooni. see on Tšehhi sotsiaaldemokraatide seisukoht ja tegelikult ka enamuse mm, Tšehhi ühiskonna seisukoht, kes, nagu te teate, rahvahääletusel andis väga selge jah-sõna Euroopa integratsioonile. eelarvekava äh, pakt ei ole muidugi mingisugune universaalne lahendus, lahendus, nagu teised kolleegid on öelnud, meie oleme huvitatud suuremat, kõrgematest tööhõivemääradest, äh, Eh, suuremast sotsiaalpoliitikast, aga eelarvepoliitika on muidugi selle juures ülioluline. suur tänu, härra Raudšek, järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks proua Janaku. suur tänu, härra president nõukogu järeldused näitavad meile, meile, et on avatud tee muutustesse, see on täielik kakofoonia, aga me, meie oleme huvitatud siiski pingete maandamisest, aga mingit imerohtu sellele kaosele ei ole, meil on vaja liikmesriikide ja institutsioonide kindlameelsust, struktuursed äh, muutused on ainsad, mis aitavad selliseid riike nagu minu koduriik, see on ainus viis, kuidas panustada tuleviku arengusse Euroopa poolaasta menetlus eh, ning tööhõivepoliitika, kasvupoliitika võib olla ka sellel teel äh, abiks. me oleme Euroopas ometigi läbi elanud väga rasku, raskeid aegu, me teame sellest, et meie eurooplaste kõige suurem soov on üheskoos välja tulla ka praegusest kriisist, meie ülesanne on anda lootust inimestele, kuid samas tagada see, et need ohverdused, mis inimesed peavad tegema selle äh, kriisist väljatulemise nimel, peavad ka äh, tunnustust saama. Kreeka rahvas on kannatanud palju ja toonud palju ohvreid. Nad ei ole valmis äh, eurotsoonis olemist küsimärgi alla tõstma vaatamata sellele, mida paljud räägivad. suur tänu, et te pidasite kinni kõneajast nii kenasti, järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Koome. suur tänu, härra president. eelarvepakt, mis äh, mõned päevad tagasi allkirjastati, näitab seda, et majanduskasv ja töökohtade loomine on eurooplastele jätkuvalt väga olulised. VKE-de jaoks ja, ja noorsootööhõive on tähtsad küsimused, nii nagu ütles ka komisjoni president Barroso. aga kas ei ole siis samas skandaalne, et need riigid, keda abist välja aidatakse, et neid tegelikult praegu äh, Äh, kägistavad need suured võlakoormad ja et tegelikult äh, on võimalik laenu saada ainult kõrjelõikelikult kõrgete intressidega, mis on saanud äh, maksupetturite tagaajamisest, miljardeid läheb kaduma Euroopa majandusest tänu maksudest kõrvalehoidjatele, nagu härra Barroso ütles, see fiskaalpakt ei räägi mitte midagi eh, fiskaalsest dumpingust, eh, maksudest kõrvalehoidmisest, siin ei ole isegi mitte midagi öeldud eh, finantstehingute maksu kohta, mis oleks ju ometigi Euroopa tehi-, Euroopas tehtavate tehingute järelevalve üks peamine kontrolli ja Portugalis on äh, kolmkümmend viis protsenti inimestest tööta ja valitsus on lihtsalt alla andnud ja ütlevad, nad ei saa mitte midagi teha, nad on täiesti ebapädevad ja see loomulikult tähendab seda, et Portugalis inimesed, kes on tööta, lihtsalt äh, lähevad minema sealt. järgmisena saab sõna pooleteistkümneks minutiks proua Wortmann Kool. aitäh, härra president. jah, me oleme jõudnud pöördepunkti turud näivad taas rohkem usaldavat Euroopa Liitu, nagu härra Rompuy ütles, see on väga oluline eeldus selleks, et nüüd taas mõelda majanduskasvule ning luua hea kliima investeeringuteks. me teame seda, ettevõtjad Teil on väga palju raha pankades, erainvestorid aga ei usalda pankasid ning küsimus on selles, kuidas seda raha saaks taas investeerida, et majandust elavdada. küsimus on selles, Äh, kuidas äh, sõnadele järg-, äh, saavut-, kuidas saavutada see, et sõnadele järgneksid teod, et tõepoolest saavutada majanduskasv. meil on vastu võetud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, me peame hakkama seda ellu rakendama selleks, et tõepoolest tulemusi saavutada, meil on vaja käised üles käärida. komisjon ja nõukogu, parlamendi ja liikmesriigid peavad üheskoos tegutsema kaheteistkümne riigi ja valitsusjuhi kiri on väga kõnekas algatus. me teame, mida on vaja teha, valitsused ise peavad samme võtma selleks, et võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu, ka see aitaks kaasa eesmärkide saavutamisele, samuti tuleb siduda liikmesriikide eelarved üldiste eesmärkidega. kui meil õnnestub ka riigiaparaadid tõhusalt tööle panna, oleme me palju saavutanud. aitäh, järgmise kõnelejana üks minut, kolleeg Koferati aitäh, härra president. jah, komisjoni presidendi sõnad täna hommikul, äh, samuti nõukogu presi-, äh, ülemkogu presidendi sõnad on väga olulised. väga oluline on see töö, mida komisjonis tehakse. küsimus on selles, kuidas saavutada finantsstabiilsus, eelarvete stabiilsus, kahtlemata on väga oluline ka finantstehingute maksu kehtestamine ilma majanduskasvuta aga ei suuda me parandada miljonite Euroopa kodanike olukorda, see halveneb. meil on vaja võidelda kriisi äh, tagajärgedega ning äh, olukord on tõepoolest murettekitav kui me ei asu investeerima, siis ei õnnestu meil vältida katastroofilisi sotsiaalseid tagajärgi. meil on vaja kasutada kõiki olemasolevaid instrumente selleks, et pöörata majandus kasvule, et aidata miljoneid inimesi. aitäh! aitäh, järgmisena poolteist minutit kolleeg Hökmark. The problem daamid ja härrad, Euroopa majanduse probleem on selles, et äh, avalikud investeeringud, kui probleem oleks selles, et avalikud investeeringud oleksid liiga väiksed, siis selle debati põhjal vähemalt täna tundub, et meie probleemid on võimalik lahendada sellega, et me eelarvekulutusi äh, suurendaksime, ka puudujääki ning äh, seetõttu saavutaksime sideduse ühiskonna ja majanduskasvu. aga vastupidiselt, kuna me kontrollime eelarve puudujääki ning avalikke investeeringuid, siis sotsiaalne turvalisus väheneb, kasvu hoogustamine väheneb ning kasinusmeetmed äh, suruvad üles ka intressimäärad. ning need inimesed, kes usuvad, et suurendatud avaliku sektori kulutused lahendavad meie probleemid, siis vaadake palun ümberringi, mis toimub. Äh, samas mida on vaja teha? peame looma uue võimaluse majanduskasvule hoog sisse anda ja ma arvan, et on oluline, et komisjon saaks aru sellest, et sotsiaalse sidususeni, sotsiaalse turvalisuseni äh, viiv tee ei ole paralleelne majanduskasvu poliitikaga majanduskasv ja uued töökohad on võtmeküsimus selleks, et saavutada selline sotsiaalne areng Euroopas, millega me kõik oleksime rahul. ja seetõttu tahaksime kutsuda üles komisjoni edasi viima reforme ühisturu loomiseks, konkurentsivõime suurendamiseks liikmesriikides ning et Euroopa Liidust saaks maailma kõige suurem turg, aitäh! suur tänu! järgnevalt palun kolleeg Plumb, eh, üheks minutiks palun. suur tänu, härra president. ma osalesin tänasel hommikul arutelul, mis puudutab eh, ülemkogu järeldusi Äh, selge on see, et eelarve tasakaalu on vaja, aga kasvu on samuti vaja. selleks, et kasvu saavutada, on vaja meil konkreetset investeeringuskava. meil on vaja ressursse äh, tuvastada, leida, tuvastada need sektorid, millel on kasvu ja töökohtade loomise potentsiaal. sest meie kodanikud, eriti just äh, noored ja naised, vajavad töökohti ja töökohti tuleb luua. ning küsimus on selles, miks kui meil on siin hoiuste äh, direktiiv, mikspärast seda nõukogu endiselt blokeerib ja kui me räägime siin sotsiaalpoliitikast, kasvupoliitikatest, äh, samas on meil emapuhkuse direktiivid, mida nõukogus endiselt äh, blokeeritakse. tahaksin rõhutada, ma loodan, et septembris saavad ka Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni liikmeteks. suur tänu! järgmisena saab sõna kolleeg Elam suur tänu, härra president! meie tänase kohtumise sõnum võiks olla, et nüüd on aeg rakenduseks. on aeg, et liikmesriigid äh, rakendaksid neid äh, kohustusi, mida nad on ülemkogul võtnud. kõige suurem probleem äh, näib olevat alati ülemkogu järgne aeg. sest kui me räägime eelarvedistsipliinist, siis on oluline ka see, et uusi investeeringuid tuleks teha selleks, et ehitada üles teadmuspõhine majandus, et vähendada äh, halduskoormust VKE-dele ning toetada ka nöör-, noorte tööhõivet. Äh, võtmeküsimused on otsustavalt kasutada äh, baasinstrumente, millel ähm, Euroopa Liit põhineb, ehk ühisturgu. tänane kasutas äh, president Barroso väga poliitiliselt korrektset terminit äh, ühisturu süvendamine. mina toetan härra Tooli, kes äh, rääkis ühisturu kahekümnendal aastapäeval sellest, et ühisturgu on vaja edendada komisjoni ajakava kohaselt. nüüd on vaja saada üle kahtlustest ja kõhklustest ning ühtne turg lõpule viia samuti on vaja üle saada ähm, äh, protektsionistlikest tunnetest, mis on tegelikult tänane reaalsus, sest see võtab ära Euroopa Liidult kasvuvõimaluse ning ka poliitilise ja majandusliku usaldusväärsuse, aitäh! suur tänu, ütleb president eesti keeles. järgnevalt palun härra Gualtieri üheks minutiks. suur tänu me ei peaks kindlasti usu, unustama äh, neid äh, vigu ja äh, tegemata jätmise, mis viimasel aastal on toimunud ning rahulolu ei peaks ka sulgema meie silmi suurte struktuursete probleemide ees, mis viimastel kuudel ja aastatel on kerkinud, sellepärast et kasinusmeetmed versus rahade devalueerimine ei ole tegelikult Äh, täna on mm, reaalne võimalus. Äh, meie pakume välja äh, eelarve kindlust liikmesriigi tasandil, aga vajalikud on ka investeeringud, see on võimalik ainult juhul, kui jõukuse ümberjaotamine on võrdsem, vaja on tegeleda ka makromajanduslike tasakaalutustega Euroopa Liidu suurte investeeringute läbi, see on võimalik ainult siis, kui meil on ühtne võlalunastusfond ühenduse meetod pakub välja instrumente kõikide nende eesmärkide saavutamiseks, aga samuti on vaja meil poliitika muutus, äh, alustades Prantsuse valimistega ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa valimistega saame me tõelise majandusjuhtimiseni jõuda. aitäh, härra Goldieri, äh, äh, poolteist minutit härra Karasele. härra president, austatud daamid ja härrad Äh, meil oli tegemist äh, väga rahuliku, äh, rahumeelse tippkohtumisega. võib-olla oleks hea, kui me üldse töötaksime rahulikumalt, vähem dramaatilisemalt. kui me süüdistaksime üksteist vähem, kui me püüaksime leida positiivset hea oli ka see, et Merkel ja Sarkozy eelnevalt ei sõlminud mingeid kokkuleppeid, vaid oli võimalik kohtuda äh, ja äh, seada ühiselt uusi eesmärke. austatud daamid ja härrad, me peaksime pühenduma vähem kriitikale, me peaksime rohkem tegutsema. me oleme seadnud endale eesmärgid, viime need liikmesriikides ka ellu meil on sihid, mille poole püüelda, meil on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, viigem see ellu. meil on vaja oma eesmärgid saavutada, meil on vaja teha järeldused tehtu põhjal, komisjon on teinud oma pakkumised, liikmesriigid peavad võtma need pakkumised vastu ning tegutsema poliitilisel tasandil, viima otsused ellu. me äh, teame, et äh, meie ees on suured ülesanded, me ei tohi neid edasi lükata. Äh, Kosovo ei ole ainuüksi serblaste probleem. Need liikmesriigid, viis liikmesriiki, kes Kosovot ei tunnusta, ma kutsuksin teid üles vähem kriitikat tegema ja rohkem konstruktiivselt tegutsema. aitäh kolleegile, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. täna meil kindlasti ei ole liiga palju aega, selle jaoks ma kutsun teid üles tõepoolest piirduma äh, ühe minutiga, meil on viis kõnelejat, viisteist kõne, äh, sõnasoovijat oli, ma palun teie mõistvaks suhtumist, et kõikidel ei olnud võimalik sõna anda. Äh, nüüd siis alustame. Kukovic, Herrn Tabaji danach, danach Herr Luhan, danach Herr Lopez Aguilar und als letzter Herr Brons viimasena härra Brons. niisiis, kõigepealt proua Matjev Lepa, e, gospod predsednik suur tänu härra president e, suur aitäh et mulle sõna andsite ülemkogu järeldused nende nad räägivad e, säästmisest arengutest ja kasinusmeetmetest aga kui me räägime siin miljarditest miljonitest äh, töötutest noortest inimestest, siis on ju vajalik harida neid noori inimesi selleks, et nad äh, saaksid võtta riske, äh, näiteks ka ettevõtlusega seotud riske. sest ideed on kõikide algus küll jah, aga idee ilma riskijulguseta seda ideed rakendada ei vii mitte kusagile. ja seetõttu on oluline panna rõhku rohkem ettevõtlikkusele, kultuurile, äh, mis on ettevõtlusega seotud, äh, väljaõppele noorte osas, äh, selleks, et nad saaksid olla iseendale tööandjad ja võtaksid riske. suur aitäh! härra Tabani üheks minutiks Mikrofon. Volt az első alkalom, amikor az Európai Tanács nem tűzoltással foglalkozott. See oli esimest korda mitmete kuude jooksul, kus ülemkogu eh, tegeles mitte ainult tule kustutamisega, kuid Euroopa on endiselt kriisis ning meil on vaja saavutada majanduskasv me oleme rääkinud väga palju ühtse turu lõpuleviimisest, eurovõlakirjadest, kuid selle kõrval oleks oluline ka see, et Euroopa Liidul oleks ulatuslik kasvuprogramm. meil on vaja kiirendada uute töökohtade loomist, tegemist on struktuurilise probleemiga, me näeme, et euro ühise valuutana ei suuda lahendada äh, äh, riikide konkurentsiprobleeme. me oleme näinud, mis on juhtunud Portugalis, Hispaanias, Kreekas, see kõik ei tulene ainult valitsuste vigadest, meil on vaja põhjalikumaid reforme. aitäh, järgmine kõneleja, härra Luan. Äh, aitäh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 Äh, Hollandi valitsus on vastu Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisega Schengeniga ning see on vastuolus Euroopa Liidu pikaajaliste äh, põhimõtetega. Hollandi positsioon viivitas äh, otsust võtta vastu Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alasse ning näitas veel kord seda, et kuigi kõik liikmesriigid on vastutavad ühiselt, ei saa kõik liikmesriigid ühistest hüvedest võrdselt osa kolleegid, teatud valitsusjuhtide ja parteide populistlikud ambitsioonid Euroopa poliitilisel laval nõrgendavad Euroopa Liidu võimu ning ka usaldusväärsust kõik tingimused on täidetud selleks, et Rumeenia saaks Schengeni äh, ruumi osaks ja seetõttu ma kutsun üles kõiki institutsioone rakendamaks kõiki meetmeid selleks, et Schengeni ala ka laiendatakse, aitäh! aitäh, järgmisena äh, härra Lukas Emiljar, üks minut. En varias ocasiones he intervenido en el debate sobre las conclusiones del Consejo para referirme a aspectos que no tienen que ma rääkisin arutelu jooksul juba mitmeid kordi äh, aspektidest, mis olid seotud äh, liikmesriikide valitsuste ja finantsstabiilsusega, aga mina keskendusin põhiliselt äh, Euroopa Liidu põhimõtetele, mis on õigusriigi põhimõtete järgimine. ma ütlen seda praegu sellepärast, et see kõik on oluline vaba liikumise suhtes kõikidele kodanikele Schengeni piirkonnas Äh, otsus on vastu võetud, et Schengeni ala laiendatakse äh, Bulga-, Bulgaariasse ja Rumeeniasse mm, ning need protsessid said alguse juba kahe tuhande viiendal aastal. komisjoni hinnangud on äh, viidanud sellele, et need riigid on täitnud kriteeriumid Schengeni alaga liitumiseks, aga mm, sellegipoolest on need otsused edasi lükatud. ma arvan, et aeg on käes selleks, et me ütleksime väga selgelt, et Bulgaaria ja Rumeenia on täitnud tingimused ning nad peaksid liituma Schengeni alaga. Euroopa äh, Äh, liit peaks tegelikult seisma selle eest, et Schengeni ala tugevdataks ning äh, Prantsuse äh, viimane kampaania, mis kutsub üles piiride kindlustamisele sisepiiridel, ei aita sellele strateegiale kaasa härra Prons, üheks minutiks, palun. fiskaallepe ei tähenda selle allkirjastajate heaolu Äh, vaid äh, eelarve äh, fiskaalliit tegeleb riigivõlakriisiga, aga praktilisi lahendusi ometi ei pakuta selle eesmärk on panna lõunariigid äh, dieedile kasendus, kasinusmeetmete ajal ning äh, selle tulemusena tõuseb ka äh, tööpuudus ning eelarve täitmine muutub veelgi raskemaks. Mm, tööjõud on ainuke asi, mis, mis on nende majandussektorite jaoks väga oluline oluline on, äh, et nendes riikides oleks tugevdatud avaliku sektori kulutused, investeeringud ning seda ei ole võimalik teha Eurotsoonis, nende riikide vääringut tuleb devalveerida. aitäh, komisjoni nimel saab nüüd sõna härra Šefčovitš suur tänu, härra president, ma tean, et paljud küsimused on juba saanud vastuse härra Barroso poolt ja kui lubate, siis ma keskendun ainult nendele küsimustele, mida kolleegid kõige rohkem mainisid, töökohad, majanduskasv ja kust leida investeeringuid mõlema valdkonna poliitikate toestamiseks. kõigepealt ma tahaksin kinnitada austatud rahvasaadikutele, et tööpuudus ja eriti tööpuudus noorsooseas on ähm, meie jaoks üheks peamiseks viieks murekohaks, viies, üheks viiest prioriteedist, millele me tahaksime sellel aastal keskenduda iga-aastase kasvuanalüüsi järgi on see ka üks Euroopa poolaasta käivitamise mõte olnud, me tahame selle, et kõikides liikmesriikides see prioriteet oleks tõsiselt äh, esil, sellepärast et seda ootavad meilt meie kodanikud, meie majandustel on praegu väga raske pakkuda piisaval arvul kõrge kvaliteediga töökohti komisjon kavatseb esitada tööhõivepaketi seekord juba aprillis ja me tahame anda endast parima Euroopa Liiduna, aitamaks liikmesriike selles, et tööturud toimiksid paremini ja et töökohtade loomiseks loodaks paremad tingimused. me tahaksime keskenduda võimalustele, mis on kasutamata terve majanduse lõikes, aga tahaksime eraldi tähelepanu pöörata nendele valdkondadele ning sektoritele, kus on näha uute töökohtade jaoks suurt potentsiaali, tervishoiusektorit, valgekraede sektorit, Ähm, IKT-sektor äh, ja nii edasi, uued tehnoloogiad. me tahame üle saada ka nendest takistustest, mis endiselt on raskuseks tööjõu liikumisele Euroopa Liidu sees ja me tahame eriti äh, abiks olla noortele inimestele, kes praegu on äh, tööturul silmitsi seninägematu survega. on täiesti selge, et äh, me ei saa endale lubada seda, et seitse ja pool miljonit noort inimest on tööta, ei ole haridust taga nõudmas või on jäänud koolituseta ja sellepärast komisjon ongi esitanud oma e, suunised e, ja liikmesriigid on juba tulnud välja konkreetsete mõtetega, me üritame need kavad siis üheskoos liikmesriikide ja tööturu osapooltega ellu viia nendes riikides muidugi Euroopa tahab anda töökohtade garantii, me tahame, et iga Euroopa noorel inimesel oleks kohe pärast äh, öö, oma õpingute lõpetamist, saada töökoht, minna kohe tööle või jätkata haridusteel, kui ei ole nende kvalifikatsioonile töökohta võimalus ümberõppeks, selleks et me saaksime ära kasutada noorsoopotentsiaali Euroopa Liidus ja sellepärast ongi plaanis siis parandada ka neid vahendeid, mis peaksid olema abiks noortele inimestele töö otsimisel ja töö leidmisel. toome sisse uue skeemi Eh, mille nimeks on sinu uus eh, esimene töökoht, eh, see peaks laiendama noorte inimeste võimalusi tööturul konkreetselt. ja loomulikult küsimus, et kust siis leida need investeeringud, kust leida rahad, mis peaksid majandusse pandama kasinusaegadel, kus öö, see on meie selge prioriteet, me ei taha, et me peaksime jällegi üle elama neid traagilisi hetki, mis, mida me oleme näinud liigagi palju viimase kahe aasta jooksul. mis puudutab uusi töökohti ja majanduskasvu, siis me oleme veendunud, et me saame praegu Euroopa Liidu vahenditega ära teha rohkem, kui me oleme seda suutnud. meil on praegu kakskümmend viis miljardit eurot Euroopa Sotsiaalfondis, kuuskümmend kaks miljardit tõuke- ja ühtekuuluvusfondides, mis on öö, äh, Äh, kulutamata, me tahaksime, et liikmesriigid vaataksid üle oma kuluprioriteedid, kuidas neid uuesti programmeerida, kuidas neid äh, kasutada aktiivseks tööturupoliitikaks, selleks et just nimelt noortele inimestele töökohti luua, aga loomulikult töökohti luua kõigile üsna mitu mõtet on siin välja töö toodud, et kust võiks äh, lisasissetulekut leida ja kuidas ähm, lisainvesteeringuid läbi selle saavutada, me oleme teiega täiesti nõus, sest et Te ju teate, et Euroopa Komisjon toetab finantstehingumaksu, see on olnud meie ettepanek, me oleme liikmesriike üritanud selles veenda, nagu te teate, selle sissetoomiseks on vaja ühehäälsust. me oleme jõudmas edasi ka projekti ja võlakirjade progra-, äh, projektiga, sest et äh, uuringud on andnud väga positiivseid tulemusi. Euroopa Liidus võib, äh, eelarvest võib kasutada kakssada kolmkümmend miljonit selle jaoks, koos teiste fondidega tõuseb see summa kuskil seitsmesaja miljoni ja kui, miljonini, kui lisame erasektori, siis kokku umbes kolm ja pool miljardit eurot, seda võib kasutada, seda raha siis selliste projektide jaoks nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia programmid, mis omavad, peidavad nendes väga suurt töökohtade potentsiaali ja on ühtlasi ka majanduse taaskäivitajaks. nagu te teate, meie toetame oma vahendite Äh, teemat, me tahame seda, et kõikidel läbirääkimistel, mis leiavad aset liikmesriikidega, on, oleks see teema esil, ähm, te olete oma läbirääkijatelt äh, ka kuulnud kindlasti, et need läbirääkimised on aga väga keerulised me oleme samas aga veendunud, et kui me tahame läbipaistvamat eelarvet ja vähem traagikat mitmeaastaste eelarvekavade läbirääkimistel, on vaja Euroopa Liidule konkreetsemaid ja järjepidevamaid sissetulekuallikaid. tahan lisada ainult ühte veel. kui me vaatame investeerimispoliitikat, siis investeerimispoliitika üks kõige tugevamaid hoobasid Euroopa Liidus on Euroopa Liidu eelarve, kus mujal maailmas oleks selline eelarve kus, kus üheksakümmend neli koma kolm protsenti eelarvest läheb tagasi eelarvesse panustajatele kus toetatakse eh, programme liikmesriikides ühtse, ühtekuuluvuse suurendamiseks, niimoodi tuleb Euroopa eelarvele läheneda ja kahjuks teinekord Äh, on sellised arutelud jäänud välja eelarvest ja finantsraamistikust rääkides. suur tänu, et te toetate ühtse turu akti, suur tänu, et mõtlete sellele ka, et mõningaid meie ettepanekuid kiiremini menetleda, sellepärast et me arvame, et ühtse turu potentsiaali käivitamisega võib tõesti tagada majanduskasvu ja luua palju töökohti ja nüüd viimaseks äh, Rumeenia, Bulgaaria ja Schengen. Te teate väga hästi, et komisjoni seisukoht selles küsimuses on selge, me oleme veendunud, et Rumeenia ja Bulgaaria on täitnud täitnud kõik vajalikud Schengeniga liitumise kriteeriumid ja me arvame, et mõlemad riigid oleks pidanud ju ammu olema Schengeni liikmed. suur tänu teile, härra president! aitäh volinikule ja sellega oleme ka selle päevakorrapunkti ammendanud järgmise päevakorrapunkti osas tahaksin viidata sellele, et me oleme ajakava